okei okay.. So well, well. tere tulemast kõigile. sellele komisjoni kohtumisele kõigepealt võtkem vastu päevakord, keegi mulle märku ei anna, nii et loeme päevakorra vastuvõetuks, kahjuks on mul mõned esimehe teated edasi anda. kõigepealt on ühiskoht kohtumine tööhõivekomisjoniga homme pärastlõunal, tegemist on majandusliku dialoogiga Kreeka finantsministri ja sotsiaalministriga. see on seega ühiskohtumine, mis algab viisteist kolmkümmend ja kestab kuni seitsmeteist kolmekümneni. ASB 5G äh, kolm, see on seesama ruum mis puudutab trialoogi, siis see leiab aset seitsmendal, seitsmendal, leidis aset seitsmendal novembril ja seal tegeleti kolmandate riikide metodoloogia küsimustega, siis on meil varsti olemas lepe, mis puudutab konkurentsivõimet ja muid küsimusi. Äh, kõik osapooled on näidanud üles soovi jõuda kokkuleppeni Küprose eesistumise ajal äh, novembri jooksul. järgmine kohtumine leiab aset kahekümnendal novembril, äh, kus osaneb ka volinik Barnier ja mis ja järgmine kohtumine on neljateistkümnendal novembril, kaheksakümnendal kohtumisel tehti edusamm, eriti mis puudutab kolmandaid riike, siiski on mõned küsimused veel lahtised, eriti teatud artiklite sõnastamise ja poliitiliste küsimuste osas, mida me ei ole veel arutanud. eriti, mis puudutab Ferrara raporti kolmandat äh, peatükki, mis puudutab see siin on meil äh, kvalifitseeritud enamuse hääletus. ja praegu on meil see te nelja teemaline kohtumine, mis toimus täna hommikul ja see jätkub täna õhtul. Need olid siis esimehe teadaanded. mul on väga hea meel edasi minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on majanduslik dialoog ja arvamuste vahetus Hispaania konkurentsivõime ja majandusministriga. see on kolmas majanduslik äh, sellelaadne kohtumine vast-, vastavalt eh, kuus pakis välja toodud juhistel. täna on meiega siis Hispaania minister, eelnevalt oli meiega Belgia minister ja me otsustasime kutsuda siia ka Itaalia ministri, kuid kahjuks Itaalia rahandusminister ei saanud tulla. jaa ta oli nõus tulema siia aasta lõpupoole, nii et meil on võimalus siis ka temaga läbi rääkida. me oleme otsustanud kutsuda ka Saksa ja Prantsusmaa rahandusministrid ja mul on hea meel teatada, et ministrid Schäuble ja Moskovitši on oma nõusoleku andnud varsti saame teada ka kuupäevad, loodetavasti detsembriks. mul on hea meel anda nüüd sõna Hispaania ministrile. Teil on võimalus oma kõnet pidada umbes kümne minuti jooksul ja pärast seda on meil kindlasti teile palju küsimusi. ministro de Economía de España. suur tänu, lugupeetud esinaine Hispaania majandusministrina on mul väga suur au olla siin teie juures, et rääkida teile Hispaania majanduspoliitikast ja väljakutsetest, millega me silmitsi seisame. praegune aeg on meie jaoks väga keeruline, nagu me kõik teame, maailma majanduse olukord on äh, väga keeruline ja euroalas on mitmeid probleeme, mis tekitavad ebakindlust, europrojekt kui selline on ohus, samuti on meie majandus- ja rahaliidus usalduskriis kuid ma olen kindel, et meil õnnestub nende probleemidega toime tulla ja nendest probleemidest tugevamana välja tulla. Euroopa Liit on demokraatia, demokraatia eestvõitleja ja meie peame kandma hoolt selle eest, et Euroopas langetatakse otsuseid vastutustundlikult ja, ja Euroopa tuleb tuua kodanikule lähemale ja seetõttu olen ma veendunud, et selline majandusteemaline arvamuste vahetus on väga oluline Euroopa majanduspoolaasta ja majanduse juhtimise protsessis üldiselt äh, ja mul on suur rõõm tulla teie juurde nii sageli, kui te vajalikuks peate, et meie kodanikke hoida kursis Hispaania majanduspoliitikaga ning äh, meie pühendumusega tugevale majandus- ja rahaliidule. kõigepealt. Eba, Euroopa Liit seisab äh, silmitsi mitmete ebakindlate elementidega, meie ülesandeks on viimaste aastate jooksul äh, tekkinud äh, tasakaalu kõrvalekalded äh, kõrvaldada, oleme ähm, teinud olulisi samme viimaste kuude jooksus, mis meie arvates on julged ja õiged, meie majanduspoliitikas on kaks omavahel seotud peamist eesmärki, me peame looma majanduskasvu ja töökohti sellega seoses ning samuti peame täitma oma Euroopaga seotud kohustusi ühte ei saa olla ilma teiseta. meie strateegia põhineb kolmel põhialustalal. finantssektori reform, et krediit saaks jällegi hakata meie majandust äh, nagu kord ja kohus toetama. selleks on meil vaja pangad, pankade rahastussüsteeme ümber struktureerida, pankasid tuleb taaskapitaliseerida. teiseks, struktuurilised reformid, et äh, Hispaania majanduse kasvupotentsiaali suurendada ja kolmandaks oleme pühendunud meie riigieelarve misse. ja kõigepealt siis äh, finantssektor. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul viisime läbi läbipaistvuse ja usaldatavuse protsessi, mis oli enneolematu, kolm sõltumatut äh, uurimust, äh, mille ülesandeks oli meie pangandussektori kapitalivajadused üle hinnata, üheksakümmend protsenti sektorist on juba kaetud portfellid, äh, vajadused paika pandud ja põhijäreldused on järgmised. seitsekümmend protsenti Hispaania finantssektorist on äh, terve, äh, solventne ega vaja enam täiendavat kapitali. teiseks, suurem osa kapitalinõuetest, üheksakümmend protsenti neist, on koondunud nelja panka, mis on juba riigistatud. ja osalus nendes pankades on ka meie ümberstruktureerimiskogul ja need on pangad, mis moodustavad kakskümmend prots-, äh, vähem kui kakskümmend protsenti Hispaania pangandussektorist. kolmandaks, kapitalinõuded ei ole kuuskümmend miljardit. tõenäoliselt äh, on kapitalivajadus um-, pisut alla neljakümne miljardi, mis on äh, alla nelja protsendi Hispaania SKT-st ja märkimisväärselt äh, väiksem summa kui sada miljardit äh, abiraha, mis, äh, mille kohta otsus välja võeti, vastu võeti. erinevus nende kahe arvude vahel tekib varade ülekandmisest, teiseks varade haldamisest asjakohaste institutsioonide poolt, kolmandaks koorma jagamisest soodustingimustel aktsiad ja nii edasi, samuti erakapitali kaasamine. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta algusest peale on valitsus keskendunud pankade bilanssidele, pankade puhul, kus oli vaja taaskapitaliseerimist tegeleti selle küsimusega, loodi varade haldussüsteem rämpspangade vältimiseks ja see programm rakendub esimesest detsembrist sel aastal ja pankade ümberstruktureerimise ja ümberkorraldamise protsess, mis sai alguse veebruaris, jõuab lõpule. meil on oma finantsteekaart, meile finantskaart, kus äh, pankade arv on väiksem, kuid püsima on jäänud kõige solventsemad pangad, kõige maksujõulisemad ja kõige tugevamad pangad, kes suudavad meie reaalmajandust rahastada. nagu komisjon, Euroopa Keskpank ja IMF on öelnud ja kinnitanud vastastikuse mõistmise memorandumit täidame me punkti pealt Hispaania lähtub läbipaistvuse põhimõtetest panganduskriisi äh, lahendamiseks ja tahame, et problemaatilisi institutsioone äh, likvideeritakse nagu kord ja kohus, nii et äh, kulud maksumaksjale oleks kõige väiksemad. siis pakkumine, pakkumisele keskendumine selleks, et majanduskasvu soodustada Hispaania, Hispaanias ja valitsus on teinud mitmeid ettepanekuid algatusteks, mis aitavad tasakaalu puudujääki kõrvaldada, oleme teinud mitmeid struktuuriliste meetmeid käsitlevaid ettepanekuid, tööturureform näiteks, mis, mille eesmärgiks on tööpuuduse määra vähendada. meie poliitikal on mitmeid erinevaid külgi ja meil on vaja rohkem paindlikkust ettevõtete jaoks, et meie tööturu jäikust vähendada. ettevõtted peavad saama kohaneda turu tingimuste muutustega, samuti ettevõtte tasandi lepingud äh, jäävad nüüd domineerima äh, üleriigiliste lepingute üle samuti äh, teenuste sektori liberaliseerimine on üks ette pandud meede iseäranis üüri, renditeenused, samuti jaekaubanduse liberaliseerimine on meil kavas, halduskoorma vähendamise reform on plaanis ja mitmeid teisi reforme ka näiteks tervishoiu ja haridusvaldkonnas, nagu, mis on väga olulised reformid, millest olete kindlasti teadlikud. meie võetud meetmed juba hakkavad vilja kandma ja tulekul on ka uus reformide pakett, mis ei äh, lähtu ainult äh, Euroopa Komisjoni soovitustest seoses majandusjuhtimise poolaastaga, vaid läheb isegi kaugemale. kõigepealt, sõltumatu äh, äh, raha, rahandusamet, eelarve, seadustiku tugevdamine, ühtse turu seadus, mis meie liikmesriigi killustatud turgu aitab ühtlustada ja see aitab parandada ka meie SKT-d loodetavasti, siis äh, professionaalsete teenuste liberaliseerimine konkurentsi suurendamiseks, samuti aktiivne tööhõive suurendamise ja koolituspoliitika. pensionite osas äh, kavatseme võtta meetmeid, mille eesmärgiks äh, on pensioniea tõelise pensioniea viimine kooskõlla juriidilise pensionieaga ning varase pensionile mineku vähendamine. siis äh, kapitaliturg, äh, äh, riskikapitali liberaliseerimine, krediiditagatiste pakkumine väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. kolmas sammas meie Hispaania valitsuse majanduspoliitikas on riigieelarve tasakaalustamine keskpikas perspektiivis. mis puudutab äh, eelarvepoliitikat, siis vähendame oma riigieelarve puudujääki äh, üle viie protsendi punkti võrra ja meie SKT samas äh, prognooside kohaselt väheneb üks koma viis protsenti. on mitmeid olulisi meetmeid selleks, et defitsiiti tulevikus vähendada, valitsus on juba mitmeid meetmeid võtnud kõrgem tulumaks, kapitali maksustamine, suurem käibemaksumäär, ettevõtte maksu äh, vähendamine, uued keskkonnalõivud, samuti ka hariduslõivud. samuti äh, farma-, farmaatsia äh, tööstuse kaasamine ja retseptimaks, retseptilõiv siis äh, töö, töötu abiraha vähendamine, äh, riigiabi ja riigi toetuste vähendamine kuue protsendi võrra sel aastal, kõikide ministrite, ministeeriumite jooksev kulude vähendamine, kakssada tuhat äh, inimest riigi, kes olid riigi palgal, ko-, koondati, vähend-, samuti reformiti tervishoiusüsteemi mis puudutab meie autonoomseid piirkonda, siis äh, läbipaistvus äh, ja järelevalve nende eelarvete üle ja raamatupidamise üle on suurenenud äh, ja sidemed autonoomsete piirkondade ja riigi vahel on paranenud, samuti on meil oma kokkulepe riigieelarve tasakaalu ja avalike vahendite tasakaalustamise küsimustes autonoomsete piirkondadega. me lähtume nüüd oma riigi raamatupidamises igakuisest raamatupidamise põhimõttest ja see parandab ka meie raamatupidamistegevuse läbipaistvust. oleme teadlikud, lugupeetud daamid ja härrad, et ähm, piirkondade tasandil võetud meetmed ei ole olnud väga muljetavaldavad. me piirkonnad aga lähtuvad prognoosidest ning on seadnud endale realistlikud ülesanded. euro tulevik Hispaanias on ohus. ja meie oleme esimene rindejoon, mis kaitseb euro stabiilsust ka rahvusvahelises kontekstis rahvusvahelises kontekstis on juba näha positiivseid märke sellest, et tasakaalunihete kõrvaldamise meetmed on hakanud vilja kandma. ja nüüd siis äh, tasakaalunihete kõrvaldamine. see näitab võib-olla kõige paremini, et meie majandus muutub, jooksev eelarve puudujääk on juba märkimisväärselt väiksem ja nagu te mäletate, siis äh, see äh, defitsiit, mis oli üle kümne protsendi SKT-st kahe tuhande seitsmendal aastal, oli kõigi meie probleemide alguseks, nüüd on meil on jooksev eelarve äh, ülejääk isegi võimalik, see on oluline, sellepärast et kõikide valuutakriiside puhul on tekkinud, on, on kõigepealt tuldud välja probleemidest maksete tasakaalu muutuses praegu äh, oleme me vähendanud äh, kaubavahetuse defitsiiti Saksamaaga, meie eksport kasvab seitsme protsendi võrra ja maailma tasandil on äh, meil kaubavahetuses ülejääk ka energiavaldkonnas ja teenuste valdkonnas, kui turism nüüd välja jätta. see näitab väga selgelt, et meie tööstuse ülesehitus on selline, et me suudame konkurentsitingimustes toime tulla, mis puudutab tööturureformi, siis me oleme suutnud hüvitada suurema osa konkurentsivõime kaotusest, mida me oleme kannatanud seoses selle kriisiga, aga mõningad täpsemad märkused. kõigepealt me oleme muutnud palgakasvu äh, süsteemi, siis äh, tootmisüksuse tööjõu kasv tööjõudu vajadus on muutunud. ja ka indekseerimine, palkade indekseerimine, see on nüüd kadumas meie süsteemis ainult kakskümmend kaheksa protsenti oli indekseeritud palkasid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lepinguliselt ette nähtud. kuid aasta viimase veerandi prognoosid näitavad, et äh, erasektorit puudutavad andmed on stabiliseerumas, äh, tööhõive olukord, äh, koondamine leiab aset peamiselt avalikus sektoris ja kõik need andmed, mis meile kogu aeg laekuvad, muudavad meie tööturu osapoolte vaheliste suhete struktuuri siis kõrvalekallete või tasakaalunihete kõrvaldamise protsessis üks oluline osa on ka finantsturul. Hispaania rahandusministeerium on juba sada protsenti oma rahastamisvajadustest katnud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta vajadusi silmas pidades. meie riigi võlakirjade maksamus on samasugune keskmiselt kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Euroopa Keskpank teatas Äh, äh, OMT-de loomisest, teisesest rahatujust, otsustest rahaturu, äh, rahapoliitilistest avaturutehingutest ja Hispaania majandus on sellest samuti mõjutatud, meie võlatase on vähenenud ka kodumajapidamiste tasandil ja see, nagu ja see on umbes viisteist protsenti SKT-st. lugupeetud daamid ja härrad, kõik see näitab, et meie valitsuse meetmed teenivad meie soovitud eesmärke ja meie enda prognoosid on optimistlikumad kui rahvusvahelise üldsuse omad. esimesel poolaastal olid aga ka meie rahvusvahelised prognoosid kooskõlas meie prognoosidega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, ennustasime me alguses, äh, et meie SKT langeb äh, üks koma seitse protsenti, nüüd üks koma viis protsenti ja tõenäoliselt asjad lähevad, liiguvad paremuse suunas. see näitab, et valitsus on oma prognoose võtnud tõsiselt ning meie prognoosid on olnud väga konservatiivsed. siis raamistik meie majanduse jaoks on selline, et meie majanduse taastumine on igal juhul seotud üldise maailma majanduse taastumisega ja olukorraga euroalal. euroala kannatab majanduslanguse tingimustes, kannatab usalduskriisi all ja olukord on tõsine kõikides liikmesriikides. IMF-i andmetel on Hispaania riskipreemium äh, suurem kui ette nähtud, see peaks olema ja see mõjutab erasektori rahastamist ma toon teile ühe näite. Euroopa Keskpanga panga andmetel Hispaania väikse keskmise suurusega ettevõtted peavad võlga võttes kaks korda rohkem maksma kui Saksa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja euro tulevik mõjutab ka Hispaania majanduse tingimusi. meie soovime suuremat pajan-, majanduslikku, rahanduslikku, panganduslikku lõimi, mis on ainus tee kriisist välja ja Euroopa Keskpanga öö, ähm, otsesed rahapoliitilised avaturutehingid näitavad, et euro on tagasipöördumatu. Hispaania on õiglane, usaldusväärne Euroopa Liidu partner Euroopa Liidu sees ja meie anname endast parima sellepärast, et usume, et euro on hispaanlaste, Hispaania ja kogu Euroopa kodanike jaoks tähtis ja oluline. Thank you very much um.... suur aitäh. ja nüüd äh, ülejäänud aja vältel, mis meil on, on ette nähtud siis küsimused ning vastused ministrilt. me üritame teha seda viieminutiliste juppide kaupa. et üritame siis nii küsimused kui vastused äh, viieminutilisteks juppideks Äh, jagada. esmalt äh, fraktsioonide nimel kõneleda, siis vaba mikrofon, äh, hüüan välja nimed nüüd, kes meil nimekirjas on ja keegi on vahele jäänud, siis palun andke käega märku. rahvaparteist Pablo Salba, sotsialistide demokraatide Antoni Sanchez Presedo, Aldest Ramon Tremosa. ma eeldan, et siin on teatud Hispaania huvid mängus kreeklastest rohelistest äh, Rooma Erueda, siis äh, vaba mikrofon Anni Podimata ja Philip Lamberts. ja kui veel keegi tahab vaba mikrofoni raames sõna, siis palun äh, lehvitage käega. tundub, et veel Hispaania huvisid, aga kõigepealt Pablo, palun. suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh ministrile, et siin viibib hispaanlasel ning Euroopa Parlamendi saadikuna ma pean ütlema, et äh, tegemist on uhkuse küsimusega meie jaoks. Teil õnnestus siia tulla, lugupeetud minister, see näitab, et äh, teie äh, Euroopa suunas tehtav töö on väga tõsiseltvõetav. Te rääkisite kõigest sellest, mis Hispaania valitsus on teinud, millised on olnud võtmereformid Äh, te rääkisite eriti just finantsreformist. härra minister, kas te võiksite hinnata finantsreformi tulemusi ja millised on olnud äh, stressitestide tulemused? üheks reformi eesmärgiks oli parandada konkurentsivõimet meie koduriigis, väga hea aga kas te võiksite natuke rohkem rääkida sellest, millised on olnud nende reformide tulemused, mille eesmärgiks on olnud konkurentsivõimet parandada? Uh, jah, võib-olla ma peaksin vastama inglise keeles. aga kuna küsimus esitati hispaania keeles, siis ehk ei pahandada, kui ma vastan ka samamoodi. hästi reformi, finantsreformi kohta. ei tohi unustada seda, kust me pihta hakkasime, sellele ei panda piisavalt rõhku. ehk siis äh, usalduse küsimus, kui ja Hispaania pangandussüsteemi usaldatavusest üldiselt. selles osas oli väga palju kahtlusi, väga palju kahtlusi oli ka arvete kohta, äh, raportite kohta ning selle muidugi äh, Äh, oli negatiivseid tagajärgi nõrgematele asutustele, kuid samuti ka ülejäänud asutustele, kus äh, tulemused olid head. seega algusest peale soovis valitsus tagada selgust ning läbipaistvust just arvepidamises äh, pangandussektoris me viisime läbi stressitesti äh, FESAP-i ja Rahvusvahelise Valuutafondiga ning meil osalesid seal ka täiesti sõltumatud hindajad. ja seejärel tegime midagi, mida pole kuskil mujal varem tehtud, nimelt viisime läbi ähm, alt üles stress testi ja see võimaldas vaadata, milline on üheksakümne protsendi ulatuses pangandussektoris olukord äh, krediidiga. mis siis tulemuseks oli? Äh, meie arvasime, et võib SKT langeda, seda aga ei juhtu, samuti arvasime, et äh, kinnisvarahinnad võivad kohaneda ning see võtab kolm aastat Äh, aega. enamasti stressiteste viiakse läbi kahe aasta äh, plaanis, aga meie võtsime siin kolmeks aastaks. ning mis me nägime siis? meie pangandussüsteem on terve. katastroofi olukorras äh, stressitestis me siis tõdesime, et meil on seitsmekümnel protsendil juhtudel piisavalt kapitali, see tähendab seda, et me ei ole samas olukorras kui paljud meie naaberriikidest ütleksin, et äh, me oleme äh, Euroopa Liidus äh, selleks liikmesriigiks, kus on kõige rohkem läbi viidud erinevaid teste ja katseid ning meid on igatpidi läbi proovitud. Need, mis meetmed oli vaja võtta, esmalt kapitali süstida, nagu ütlesin, restruktureerimise plaani tuleb heaks kiita Euroopa Komisjonis muidugi, see peab aset leidma lähinädalal, lähinädalatel volinik Almunia lubas, et seda tehakse enne kuu lõppu. see tähendab seda, et siis pärast seda ka vastavad vahendid vabanevad. seejärel tuleb arvestada erinevate mm, kohandamismeetmetega. ja see tähendab kolmekümmet viit, neljakümmet miljardit äh, eurot äh, kolm, üle kolme protsendi SKT-st Hispaanias. me otsustasime ära klaarida olukorra äh, pankadega, mis on kehvas olukorras, erasektor äh, saab viiskümmend viis protsenti enamuse siis äh, nii-öelda toksilistest äh, aktsiatest ja me tahame tagada erasektori investeeringud eelkõige just siia. see on väga oluline meie jaoks. tänu äh, tänu siis sellele üksusele, mis me loome, õnnestub meil loodetavasti pangandussektori olukorda parandada tuleviku seisukohalt. Uh, aitäh, Antolin! aitäh! suur aitäh, härra minister ja tahaksin teid tervitada täna selle eest, mis te ütlesite. ma olen väga tänulik teile selle eest, et te siia tulite. olgugi, et ma tean, et te täielikult majanduspoliitika eest vastutav ei ole, aga te olete endiselt väga kõrgelt kvalifitseeritud äh, kõneleja valitsuse nimel. Äh, sotsia-, Hispaania sotsialistide nimel, sotsialistide demokraatide fraktsioonis Euroopa Parlamendis äh, tahame tagada seda, et me saaksime Hispaanias tagasi kasvurajale, jätkusuutlikule kasvurajale ning et kõik kodanikud saaksid sellest ka kasu. peatselt saab sellest mööda aasta, kui te tulite võimule Hispaanias. Te rääkisite meile nüüd viimastest andmetest. me teame, et töötus suureneb, krediiti on üha vähem ning eh, riigi rahast kasutamine, rahastus ei ole kokku läinud äh, sellega, mida oleks vaja ning äh, tuleviku väljavaated muutuvad üha äh, halvemaks. ühiskond on pinges ning inimesed küsivad endilt, kas need ohvrid, mis nad toovad, tegelikult ka midagi positiivset kaasa toovad. kas koormat jagatakse õiglaselt, kas aidatakse ka haavatavaid ühiskonna osasid ma usun, et Euroopa Liit peaks siin natukene abistama. tahaksin äh, kaks äh, olulist küsimust esitada Hispaania valitsusele ja kaks veel ka Euroopa Liidu vaatevinklist. esmalt rääkisite sellest, et te olete katnud kõik rahastamisvajadused selleks aastaks. aga kas ka pensionite osas te midagi muudate, kas ka pensioneid muudetakse vastavalt elukallidusele? veel üks küsimus, võib-olla te saada, saate kahtlusi hajutada. mis on, mismoodi see päästmine täpselt välja näeb, mis tingimustes seda tehakse, kas te olete valmis nii-öelda tühjale tšekile allkirja andma? tahaksin, et te natukene asju selgitaksite. nüüd aga Euroopa Liidu poliitika suunal küsimused. mis puudutab nüüd kohandamispoliitikat, te rääkisite jah, et seda tuleb kiiresti teha, aga kas te ei leia, et taoline poliitika võib endaga rohkem probleeme kaasa tuua, kui ta neid lahendada suudab? ja seejärel finantsabikava kas see ei halvenda veelgi asju, sellepärast et see on suunatud eelkõige riikidele, mitte aga finantsasutustele? kas see ei muuda äh, siis erasektori välisvõlga riigivõlaks? kas me ei peaks rekapitaliseerima finantssektorit hoopis, aitäh! aitäh, ma üritan vastata neile küsimustele järjekorras. pensionite kohta Te teate, et eelmine valitsus viis läbi reformi ning pensioniiga viidi kuuekümne viielt kuuekümne seitsmele eluaastale, seda progressiivselt ning tegemist on igati õige reformiga, see tähendab seda, et läbi selle tagatakse kogu süsteemi jätkusuutlikkus siin tunnistan igati, et eelneva valitsuse poolt tehtud on õige, nii et tahtsin seda kõigepealt täpsustada mida teeb meie valitsus nüüd lähipäevil ja nädalatel? me tahaksime sotsiaalkindlustusega seotud äh, põhilised probleemid lahendada. probleem ei ole mitte niivõrd selles, mis äh, vanuses minnakse pensionile, võttes arvesse seda, et Hispaanias see pensioniiga ei Äh, tegelik iga ei ole mitte kuuskümmend viis, vaid kuuskümmend kolm, me peame äh, tagama selle, et tegelik pensionile mineku iga oleks õige, õiglane ning läheks kokku ka õigusloomes äh, ära toodud pensionile mineku eaga. see on väga oluline meie praeguses ühiskonnas sellepärast et inimesed elavad üha kauem, nii et me tahame lihtsalt tagada süsteemi jätkusuutlikkust. nagu te teate, valitsus samuti muutis pensioneid ühe protsendi ulatuses. nüüd päästeplaani juurde. ma olen alati sama asja ütelnud, Euroopa Keskpank ostab teises teisestel turgudel äh, võl-, võlad äh, kokku, aga kas nüüd see on see äh, päästekava, te teate, et päästmine juba ükskord toimus, sellepärast et Keskpank teisesele turul augustikuus sekkus mis puudutab programmi, siis me leiame, et see on positiivne, võttes arvesse, et on hea, et teisesel turul võlg riigivõlgu ostetakse. see näitab seda, et peamised rahandusasutused eh, oma kohustustest kinni peavad ning ka näiteks Euroopa Keskpank eh, siin kannab eh, suurt vastutust. paljud riigid äh, kannatasid äh, seetõttu, et väga palju oli kahtlusi ning nüüd äh, tänu päästekava teatavaks tegemisele need kahtlused on hajutatud. me leiame, et ähm, keskpanga programm on väga hea, see on väga positiivne ning seetõttu on õnnestunud äh, hajutada kahtlusi, mis euro äh, kohal olid siiani. praeguseks on meie rahalised vajadused kaotud, kaetud ja mis puudutab Euroopa Liidu kohustusi, siis jah, meil on Euroopa poolaasta ning liigne Äh, eelarve defitsiit ja siis äh, siin tõesti Hispaania peab andma kõik äh, endast selleks, et kinni pidada neist tingimustest, mis puudutavad Euroopa poolaastat ning liigset defitsiiti. ükski riiklik ega eraasutus ei ole seadnud kahtluse alla vajadust olukorraga kohaneda nüüd Euroopa küsimuste juurde. Te rääkisite sellest, et tuleks meie majanduspoliitikat kokku viia ja eelkõige just eelarve küsimustes. defitsiidi vähendamine on väga oluline selliste riikide jaoks nagu Hispaania eelmine aasta ulatus defitsiit meil üheks protsendini, me peame olema äärmiselt ettevaatlikud ning mõistlikult toimima eesmärgiks oli neli koma neli protsenti, nüüd me oleme jõudnud viie koma nelja, viie koma kaheksani, kuue koma kolme protsendini. me peame arvestama sellega, et Euroopas lihtsalt praegu on majanduslangus ning sellest tulenevalt eelarvepoliitika valdkonnas äh, tehtavaid jõupingutusi tuleb hinnata vastavalt defitsiidi vähenemisele, kuid ka vastavalt sellele, millised on struk-, äh, jõupingutusest äh, strukturaalsetes küsimustes. Te rääkisite samuti kapitali süstimisest pankadesse. aga kapitali süstimine, see kataks viite punkti SKT-st Hispaanias, see ei oleks äh, väga suur. samuti ei tohiks unustada seda, et tingimused on soodsad, üheteistaastane armuaeg on antud ning me lepime kokku tingimustes koos valitsusega ning vaatame siis, millised, mis edasi saab, aga praegu me räägime väga soodsatest, soodsast kursist nõuded kapitali valdkonnas on palju kõrgemad teistes riikides äh, SKT suhtes. nii et seetõttu on oluline, et kapitali süstimine oleks otsene. Hispaania puhul see aga nii ei ole, sellepärast et äh, suhe sellepärast, et need näitajad ei ole niivõrd äh, erinevad pangandusliit, me leiame, meie jaoks on seega oluliseks sammuks edasi Euroopa Liidu tulevikus uh,. aitäh! see äh, võttis nüüd aega kaks korda rohkem kui ette nähtud, sest äh, ma lugesin ja seega ma lugesin nüüd sotsialistide sõnavõtu kahe sõnavõtu eest. palun nüüd. härra Ramosa jah, äh, tere pärastlõunat, äh, härra minister, mul on kolm lühikest küsimust. Äh, te olite väga optimistlik Euroopa Komisjoni ennustuste osas, mis on tegelikult Hispaania küsimuses üsna masendust tekitavad ja kui ma tulin kahe tuhande üheksandal aastal siia, siis ma sain aru, et siin on palju realistlik lähenemine kui Hispaania valitsusel, nii et halvimal juhul ehk kui komisjonil on tõepoolest õigus ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ennustused lähevad tõeks, siis kas Hispaanial õnnestub oma võlg tagasi maksta ja nagu härra Draghi siin parlamendis ütles, ei toonud viimased meetmed kaasa rohkem pankade likviidsust panga deposiidid langevad. nii et öö, ma tahaksin teada ka teie arvamust selle kohta. lõpuks tahaksin teada, mida peaks tegema selleks, et pangad taastuksid. kas te arvate, et teatud pangad tuleks sulgeda, aitäh? aitäh. saan vastata lühidalt ja kiirelt, alustan lõpust et ei, me ei äh, tohiks äh, osa pangasüsteemist sulgeda ning varade ülekandmise järel äh, ja kapitalisüstide järel peaks see, see olema täiesti võimeline süsteem ning see mängib olulist rolli Hispaania panganduse tulevikus mis puudutab ja äh, teist küsimust LRTO kohta, siis äh, siin on tegemist likviidsusprobleemiga. Nende süsteemide rahastamisega, nagu ma ütlesin, äh, tehti Hispaanias stressitestid ja nende tulemusel on väga selge, et probleem ei olnud mitte likviidsuses, vaid nende organismide maksevõimelisuses ning neid äh, valvatakse lähedalt äh, Kataloonias, äh, Galiitsias ja Valencia pangas siit tuleb üheksakümmend protsenti kapitalisüstidest, mis leiavad aset järgnevate nädalate jooksul. loomulikult. Nokia saab äh, kõige rohkem. enamik tu-, toetusest läheb sinna. mis puudutab äh, võla restruktureerimist, siis kindlasti äh, ei ole mingisugust äh, sidet siin, kui teil on kaheksakümnendiku lisakasvust SKT-le, siis siin ei saa olla mingisugust küsimust, äh, et selle mõju riigivõlale on marginaalne, kuid Hispaania valitsuse ennustus põhinevad konkreetsetel reformidel ja astutud sammudel. nii et me peame vältima negatiivset kasvu, see on meie kui valitsuse ülesanne. meie ennustus on äh, vähem negatiivne kui SKT languse küsimuses. palun nüüd härra Romeva. aitäh, härra minister, teid kuulates jäi mulle mulje, et me kuulame usinat kooliõpilast, kes püüab õpetajale muljet avaldada. olgu see õpetaja, kes siis äh, iganes. isegi siis, kui see õpetaja on proua Merkel Te rääkisite äh, meetmetest, mida oleks vaja võtta või mida on juba võetud kulutuste küsimuses, kuid äh, mis puudutab sissetulekuid, siis siin on üks põhiline probleem, miks me ei tee SICAP-i sulgemise ettepanekut ja miks me ei püüa võidelda võltsimisega Kataloonias, mis puudutab äh, luksusautode müüki, siis see on äh, kasvanud kaheksakümmend viis protsenti. kes maksab aga kõikide nende meetmete eest, see on minu küsimus. ja lõpuks tahaksin küsida veel ühe väga otsese küsimuse. Te rääkisite äh, kinnisvaraturust ja selle rollist. see on kõige suurem draama Hispaanias, väljatõstmised inimesed on sunnitud enesetappe sooritama selle tõttu, inimesed surevad selle tõttu. nii et kõige mõistlikum meede oleks nende väljatõstmiste lõpetamine. meie fraktsioon on otsustanud vastavaid meetmeid nõuda. aitäh teile tõepoolest, teil on ühes küsimuses täiesti õigus, mis puudutab äh, riigi olukorda, siis äh, küsimus ei ole mitte kulutustes, vaid äh, küsimus on selles, et meie valitsuse sissetulekud on väga madalad Euroopaga võrreldes. me oleme vastu võtnud uued võltsimisvastased seadused ja me kavatseme olla väga ranged siin ja me äh, kavatseme eelnevatelt, eelnevatelt finantsaastatest äh, raha üle tuua. see on midagi, mis on äh, valitsusel südame peal, me oleme võtnud meetmeid, et suurendada makse, suurendada kinnisvaramakse, kapitalimakse, samuti oleme suurendanud tulumaksu ja keskkonnamakse. me oleme püüdnud keskenduda äh, sissetulekute suurendamisele äh,. meie sissetulekud on umbes äh, nelikümmend protsenti võrreldes äh, nende maksukohaldustega. Te rääkisite siin ka väljatõstmistest, see on praegu väga kuum teema Hispaanias Äh, ma teeksin siin ühe isikliku kommentaari. Hispaanias on umbes üks miljon tühja maja. seda asjaolu arvesse võttes äh, valitsus kooskõlas peamise opositsiooniparteiga soovib jõuda kokkuleppele ja võtta vastu meetmed, et mitte ükski pere ei oleks silmitsi väljatõstmisega praegusel kriisi hetkel. me kavatseme kindlasti vastu võtta vastavaid meetmeid, mis peaksid vormi saama täna juba pärastlõunal ja me püüame vältida siin igasuguseid negatiivseid mõjusid kuid äh, meie valitsuse meelest on tegemist äh, sotsiaalse vajadusega. me tahame tagada, et ükski perekond ei peaks jääma tänavale. ja nüüd äh, palun konservatiivide nimel härra Epping. jah vabandust, härra minister, ma ei valmistanud oma küsimusi ette hispaania keeles, ma oleksin seda küll teha tahtnud kuid ähm, äh, esitan siiski kahjuks oma küsimuse inglise keeles. tahaksin teada rohkem Bankia ja suurte Hispaania ettevõtete vaheliste suhete kohta, nagu näiteks Iberia puhul, kes äh, on näidanud kehvi majandustulemusi. kas Iberial õnnestub oma võlad tagasi maksta? teiseks, äh, sarnases olukorras olevad ettevõtted, näiteks äh, ajaleht El Pais on samuti võlakoorma all ning äh, Real Madridi mängijatele üle maailma on samuti tagatud laenu, kuid ma ei ole küll mingi spetsialist, kuid ma lugesin Saksa ajalehest sellekohast artiklit, mille järgi Euroopa jalgpall muutub konkurentsivõimetuks ning maksuvõimetud äh, ettevõtted sam-, pöörduvad samuti vangja poole. ja kui vangja päästmine ei ole äh, lõplik plaan, siis äh, pärast seda tuleb veel palju teisi päästeplaane koostada. vastan teie küsimusele inglise keeles. Te keskendusite siin pankijale ja ma pean ütlema, et vastavalt stressitesti äh, tulemustele vajab pankija kakskümmend neli miljardit eurot lisakapitali ja see on äh, tõeliselt must stsenaarium siin on seega meil vaja palju lisakapitali, kuid pisut anekdootlikus vaimus pean ütlema, et oma hapuks läinud varad kandis pank ja üle teistele pankadele ja Äh, selle sammu tulemusena on meil nüüd siis äh, oluline pank äh, positiivses valguses. pank ja välja arvatud siis lühiajalised makseprobleemid, tagab, et tegemist on hea ettevõttega kellel on võrgustik üle Hispaania. mis puudutab Iberiat, siis äh, tagan teile, et äh, vank ja Iberia vahelised suhted ei ole laenuvõtja ja laenuandja suhted, vaid vankjal on osalus Iberias äh, umbes kakskümmend protsenti ning ta püüab sellest võimalikult palju kasu saada ja seda tehakse kindlasti väga professionaalselt. kuue esindajat siin ei ole, seega Rahvapartei nimel võtab sõna Louis de Grantes, palun. aitäh. tere tulemast, härra president, siia parlamenti ja Brüsselisse. ehkki te olete siin väga tihti viimasel ajal. Te olete ennast väga elegantselt siin väljendanud, te oleksite võinud öelda, et äh, kriise ei ole teie süü, teie valitsuse süü, vaid see algas juba enne, kuid poliitikas tuleb tegeleda eelnevate valitsuste pärandiga ja ei saa öelda, et olukord ei ole lahendatav. valitsus esindab siin Hispaaniat ja püüab hoolikalt vastu võtta olulisi otsuseid, mis on ajendatud kriisiolukorrast kuid sellel samal taustal äh, tekib küsimus, kas Euroopa institutsioonid teevad sama head tööd. juuni nõukogust äh, äh, tekkis palju ootusi, järgmine ülemkogu tegi samu samme, püüdes võtta arvesse Hispaania ja teiste riikide ohvreid. minu küsimus on see, kas te arvate, et äh, meie või teiste riikide nagu Iirimaa või Portugali ohvrid on võrreldavad Euroopa institutsiooni aeglusega ja nende ohvritega? aitäh, härra Dirgarandes. tahaksin öelda järgmist võib-olla te lähete liiga kaugele, kuid Hispaania majanduse taastumine on võimatu, kuni eh, kõhklused eh, euro osas ei ole möödunud. mida teeb Hispaania peale oma majanduspoliitika kohaldamisega, mis on muidugi koordineeritud Euroopa institutsioonidega, me püüame samas aga panustada nii palju kui võimalik europrojekti ning äh, püüame aidata europrobleemide lahendamisele. me tagame, et äh, pangaliit on tõepoolest äh, euro, euro aluseks ja meil peab olema euroalane integratsioon, mis ei ole ainult äh, eelarveid puudutav, vaid ka kogu majanduspoliitikat ja rahanduspoliitikat puudutav. selle lähenemisega, mis on äh, väga Euroopa integratsioonile keskendunud lähenemine, saame me lahendada lühiajalises perspektiivis enamuse probleeme Hispaanias. kui ma rääkisin IMF-iga, mis on sõltumatu öö, organism, siis hetkel on neil sügavad kahtlused euro tuleviku osas samal ajal teeme me äh, panuseid, et äh, läbi viia institutsionaalseid muudatus mu,, muudatusi selleks, et äh, kõhklused euro suhtes kaoksid. Philip Lamberts from the Greens. nüüd Philip Lamberts Roheliste fraktsiooni juurest ja siis sotsiaaldemokraadid, kes on juba esitanud kaks küsimust nii-öelda. lugupeetud minister, olete valmis ka prantsuskeelsele küsimusele vastama, loodan. jätsite mulle mulje, et esit-, esinete siin Bundestagi ees. siin ei ole ühtegi Bundestagi esindajat. ja te jätsite mulje, et te olete siin eelarvedistsipliinile pühendunud, aga mul on konkreetselt väga konkreetsed küsimused, oleme siin rääkinud neljakümnest miljardist, kuuekümnest miljardist, sajast miljardist, kahesajast miljardist Euroopa pankade kapitalivajadustest, mis on see õige arv, kui me nüüd vaatame kümmet, kümneaastast perspektiivi, siis milline teie arvates on see kapitalivajadus, mis Euroopa pangandussektoril on ja siis veel numbritest Äh, riigieelarve äh, puudujääki kulude kordajad, äh, mida teil selle kohta on öelda? ja praegu on noorte tööpuudus viiskümmend kaks protsenti Hispaanias, kuidas te sellega hakkama saate, mis puudutab eluasemeid, siis äh, igal juhul tuleks äh, peavarjute, inimeste peavarjuta äh, jäämist vältida, äh, kui Hispaanias on üle miljoni eluaseme, kus inimesi ei ole, kui neid neis ei elata, siis need kaotavad oma väärtust, kas me või, kas tuleks siis eluasemete pakkumist nendele inimestele, kellel seda pole, soodustada ühel või teisel moel, kas või seaduse abil? Well, you have asked uh, three main, three main questions with respect to the mis puudutab äh, noorte tööpuudust, siis äh, see on tõesti äh, hirmutav ja kinnitan, et Hispaanias meie seadusandlikus töös kohe, kui oli tegevuses langus, siis nüüd on võimalik luua ajutisi lepinguid, sai alati kasutada ajutisi lepinguid. me tahaksime nüüd tööturureformiga olukorda muuta. ettevõtete kohandustegevus, kohe kui tegevuses toimus langus, nõudluses toimus langus, keskenduti ainult ühele valdkonnale me oleme nii-öelda outsiderite ja insiderite vahelise lõhe kõrvaldanud Hispaania tööturult, kuid on ka teisi äh, paindlikkust suurendavaid meetmeid, äh, mida peaksime Hispaania suurettevõtetesse rakendama. Äh, meil peaks olema paindlikum võimalus inimressursiga ringi ümber käia ja meie tööturu reformi äh, eesmärgiks, äh, peaeesmärgiks ongi see. Äh, noorte tööpuudus on meie tähtsaim eesmärk, meie tähtsaim ülesanne, et sotsiaalset olukorda Hispaanias parandada, tööhõive määra noorte hulgas tuleb tõsta ja ilma selleta ei ole võimalik saavutada ka edu sotsiaalse ühtekuuluvuse vallas keskendume või sotsiaalse siduvuse vallas me oleme noorte jaoks võtnud vastu uute, uue töölepingu, tööturulepingu vormi, mis võimaldab meil parimal moel ära kasutada noorte inimkapitali see ei hõlma mitte ainult nende tööelu, vaid ka haridusteed, koolitust, sellepärast et Hispaanias on teatav osa noortest inimestest mitte ainult lihtsalt tööta, vaid lihtsalt tööjõulise elanikkonna hulgast välja jäetud. siis teie teine küsimus IMF-i et oleme saanud andmed, et fiscal multiplier, kordaja on suurem, kui me arvasime ja suurem, kui me progne-, prognoosisime. ja seda tuleb kindlasti arvesse võtta ja seetõttu me leiame, et me ei peaks mitte arvestama ainult nominaalse konsolideerimise tegevusega, vaid äh, ka struktuurilise fiskaalse konsolideerimise tegevusega. me peame mitte ainult keskenduma riigieelarve puudujäägi nominaalsele vähendamisele, vaid äh, läheneme sellele struktuurilisest vaatenurgast ja seda komisjon loodetavasti võtab ka arvesse. mis puudutab pankade kapitalikadu, siis stressitestid, mille Oliver Vaimont läbi viis ja mille tulemused avaldati äh, aitavad võimaldada meile, äh, hinnata meile kahjumit, kadu ja tegemist on väga realistliku analüüsiga. kui lubate, aga siis mõnikord jäetakse üks asjaolu kahe silma vahele. kriisi algusest peale on äh, Hispaania pangad kannatanud äh, tänu äh, kinnisvaralaenudele ja äh, kapitalisüst, mida plaanitakse on, on kolm koma kuus protsenti Hispaania SKP-st tegemist ei ole mitte sellise üüratu summaga, millest räägiti kuus-seitse kuud tagasi ja ma arvan, et kogu olukorra Hispaania pangandussektori analüüsi tulemuseks on, et tegelikult reaalne olukord oli märkimisväärselt parem, kui me omal ajal oskasime arvata või ette ennustada. sotsiaaldemokraatide nimel Anna-Anni Padimata, palun suur tänu, Sharon, suur tänu, lugupeetud minister, teie üksikasjaliku sissejuhatava sõnavõtu eest. tahaksin läheneda asjale teise nurga alt kui eelkõnelejad ja kolleegid. kui te tegite esimese osa oma sissejuhatavast sõnavõtust proovisin, pöördusin kolleeg Antoliini poole ja ütlesin, et mul on selline tunne, nagu ma kuulaksin Kreeka majandus- või rahandusministri sõnavõttu ja sugugi mitte sellepärast, et ma arvaksin, et Hispaania ja Kreeka olukorda võib võrrelda. see poliitika segu, meetmete pakett, millest te rääkisite, maksude tõstmine ja nii edasi ja nii edasi, on kõik üks osa samast tegevusviisist ma pöörduksin tagasi härra Sanchez Percedo küsimuse juurde. ma tean, et mitte ükski riik ei saa omaette üksinda sellist poliitilist lähenemist muuta, kuid kas teie ei leia, et Euroopa tasandil me peaksime sellise poliitilise joone ümber vaatama, üle vaatama, te ju teate isegi, et Euroopas on praegu tõsine majanduslangus ja majanduslangus ei teki lihtsalt niisama õhust, see on kärpepoliitika äh, tulemus, mida kogu Euroopas ellu viiakse. ja lisaks sellele, lugupeetud minister, ka teie ise mainisite, et nööt, et tööpuuduse määr on äh, vastuvõetamatult kõrge, sellega tekib, äh, sellega seoses tekib sotsiaalseid makromajanduslikke raskusi ja tasakaalunihkeid ja, ja mina arvan, et kõik see on seotud sellega, et teil tegelikult ei ole manööverdamisruumi, äh, mille abil Hispaania majandust pisutki toetada, kas olete nõus minuga sellises äh, lähenemises? ja teine küsimus teile oleks, et äh, mida võiks Euroopa Liit ja Euroopa Liidu mehhanismid teha selleks, et aidata Hispaania majandusel taastuda? jah kõigepealt ma ei hakkaks Hispaania majandust äh, mitte ühegi teise riigi majandusega võrdlema. leian, et igal juhul oleks minu lähendume, lähenemine nii või teisiti subjektiivne äh, ja võin teile ainult öelda nii palju, et äh, Hispaania majandus on konkurentsivõimeline, tõeliselt konkurentsivõimeline olen püüdnud seda toonitada, äh, püüdsin seda toonitada ka oma algses sõnavõtus ja sel aastal äh, paistab, et me saavutame meie kaubavahetuses tasakaalustatud positsiooni. ja äh, mineviku probleemid on jäämas selja taha, meil on mitmeid tasakaalulihteid, kolm tasakaalulihtet, kõigepealt pangandussektor, kinnisvaramull, mis lõhkes ja lõpetuseks äh, ka konkurentsivõime kadu, äh, mis üha suurenes kuni kahe tuhande kaheksanda aasta lõpuni. Need kolm elementi pluss tööturu jäikus äh, ja suutmatus on põhjustanud need probleemid, millega me täna silmitsi seisame. niisiis, Hispaania valitsus kavatseb omalt poolt korrigeerida neid tasakaalunihkeid, nihkeid ja kompenseerida neid tasakaalunihkeid panganduse valdkonnas keskenduma läbipaistvusele, ümberstruktureerimisele, konsolideerimisele, et reaalmajandusele oleksid jälle rahavood kättesaadavad ning äh, teiseks äh, kavatseme ka äh, kogu tööturu üle vaadata, tööturu olukord mõjutas tööjõu olukorda Hispaanias, iseäranis kahjulikult mõjutas see noorte inimeste olukorda, nagu ma juba mainisin. ja lõpetuseks kavatseme ka võtta meetmeid, et keskpikas perspektiivis majanduskasvu soovud, soodustada, bürokraatiat kõrvaldada, konkurentsi tekitada ja muuta äh, neid meie tööturu elemente, mis äh, meie konkurentsivõime nii ohtu seadsid. Äh, aga mis puudutab eelarve puudujääki, siis seda tuleb vähendada nii või teisiti, minu meelest on see täiesti möödapääsmatu. aga seda tuleb teha mõistlikult, arukalt. ja paistab, et nüüd on peaaegu kõik veendunud selles, et kärpimine kärpimise enda pärast ei vii meid mitte kuskile. kärpimine on üks oluline element meie keskpikas strateegias. kuid äh, meil on va-, ja on selge, et meil on vaja elujõulist riigieelarvet ja seetõttu peavad riigieelarvelised vahendid olema lihtsalt kontrolli all. see on, nagu ma ütlesin, möödapääsmatu, see tuleb ära teha, aga seda tuleb teha arukas tempos, sellises tempos, et see reaalmajandust rohkem ohtu ei sea Euroopa äh, Rahvapartei nimel Jugo Feio. suur tänu, lugupeetud minister. mina räägin portugali keeles. et me siis ei unustaks, et äh, Iberia poolsaarel on ka teisi riike, kuid äh, räägin siis äh, portugali keeles, sellepärast et sellest on äh, kergem aru saada. Äh, lugupeetud minister, ma saan aru, mida te tahate meile öelda, jälgin väga tähelepanelikult arengut Hispaanias ja võrdlen sageli Hispaania arengut omaenda koduriigiga ja tõesti, paralleele on võimalik tõmmata kuid tuleb mõista ka seda, et eelarve konsolideerimise meetmed ei tohi tuua ohvriks meie tulevast majanduskasvu. meie mõlemas koduriigis kasvab tööpuudus kiiresti ja kas olete minuga nõus selles osas, et IMF-i üks hiljutine järeldus oli, et riigid, millel on praegu äh, raskusi peavad äh, majanduskasvu tulevikus soodustama. kas te leiate, et nende riikide puhul oleks kasulik äh, intressimäärasid äh, vähendada, nii et ähm, nad saaksid endale majanduslikult soodsa kliima, vastasel korral meie kasvuprognoosid on üsna viletsad. ja siis veel üks küsimus, mis puudutab äh, seda eelarveliitu, mille, mille, mida siin moodustatakse, kas te olete nõus, äh, et äh, volinikul oleks vetoõigus liikmesriigi eelarve puudutavates küsimustes ja palun vastake hispaania keeles, et siis ma saan teist paremini aru. suur tänu mis puudutab intressimäärasid, siis ma intressimäärade küsimust juba puudutasin varem. IMF-i andmetel ja teistelgi andmetel peame me maksma intressimäärade eest, suuremaid intressimäärasid kui teised, võib-olla isegi kakssada baaspunkti rohkem ja ka Euroopa Keskpank möönis seda ja ta ütles, et jah, äh, turg võib olla moonutatud, mis äh, muudutab äh, rahapoliitika ülekandemehhanismide toimimise keeruliseks. nii see lihtsalt on. toome siin ühe näite. sajaprotsendise baas, baaspunkti suurune intressimäära äh, langus tooks kaasa null koma viie protsendilise SKT kasvu nii et nagu näete, tegemist on tõsise küsimusega. ja, ja see küsimus on seotud ka euro kui valuuta tulevikuga ja Kesk-Euroopa pankade riskihinnangutega. kõik mõtted, mis aitavad eurot tugevamaks muuta, on meie silmis teretulnud. ja siis äh, teie rääkisite siin, mainisite siin seda supervoliniku ma arvan, et kõigepealt peab ütlema, et, et Hispaania toetab kahel käel rahandusalast lõimimist ja liikumist äh, rahandusliidu suunas, aga ka selline voliniku mõte on huvitav mm, ja selles stsenaariumis on kõige tähtsamal kohal selline mõiste nagu aruandluskohustus, vastutus. mida rohkem on inimesel võimu, seda rohkem peab olema ka kontrollivõimalusi ja see, see, nendes küsimustes tuleb meil lihtsalt järgnevate nädalate jooksul saavutada õige tasakaal. jääme Portugali, ütleb proua esinaine ja, ja küsimuse saab esitav proua Elisa Ferreira. suur tänu! nagu eelkõneleja, räägin ka mina portugali keeles, aga loomulikult võite vastata hispaania keeles, hispaania keeles saan ma suurepäraselt aru. suur tänu, et te tulite täna meie komisjoni ja nüüd minu esimene küsimus Äh, millised on täpselt äh, riskid, äh, mis kaasnevad majanduskasvu suurendamise ja töökohtade loomisega ja millised on teie arvates täpsed arvud? kas te saate aru, et kõik riigid lähtuvad ainult ekspordist oma majanduskasvu soodustamiseks, aga kui kõik tahavad ainult eksporti, siis kes neid eksportkaupu ostma hakkab? ja teiseks, te ei rääkinud äh, investeeringutest. majanduskasv aga eeldab investeeringuid, eks ole, nii et Hispaania jaoks on struktuurifondidel väga tähtis koht. praegu valmistame siin ette oma finantsraamistikku äh, pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja milliseid vahendeid sooviks struktuurifondides näha Hispaania ja teiseks kas äh, Hispaania on nõus makromajandusliku tingimuslikkuse põhimõttega? sellega, et äh, riigid, kes kasutavad ühenduse vähendeid, vahendeid äh, ja kes rikuvad või kes ei pea kinni neile seatud makromajanduslikest tingimustest, peavad leppima vähenemisega oma struktuurifondide vahendites? suur tänu, kõigepealt mis puudutab äh, majanduskasvu äh, ja töökohtade loomisega seotud riskidest, siis äh, ma olen juba korra öelnud, et Hispaania nagu ka teised riigid ähm, mis paiknevad perifeeriasse, mis, mida võib pidada haavatavateks. kõikidel nendel äh, riikidel on vaja nii-öelda normaalseid rahastamistingimusi. me oleme ka omalt poolt öelnud, et äh, ei ole õige, et Hispaania väikese ja keskmise suurusega ettevõte peab äh, maksma krediidi eest märkimisväärselt rohkem kui Kesk-Euroopa ettevõte, kes ei ole samas haavatavas positsioonis. ja siit tekib jälle see keskpanga küsimus. kui kapitalivood on taas riigistatud rahaliidu tingimustes, siis ei saa meil olla ainult ühte rahapoliitikat intressimääru puudutavad otsused ei mõju kõikidele riikidele ühe, ühtemoodi. kui tegemist on nii-öelda Euroopa südameriigiga ja perifeeriariigiga, siis on tõesti sellel vahe ja see on kõige suurem meie majanduskasvu ja töökohti ohtu seav asjaolu. kui me suudame selle äh, võrdlusliku puudujäägi meie, mis on meie, teie, on meie kahjuks kõrvaldada, siis äh, oleks väga hea siis äh, struktuurifondide osas me oleme olnud netosaajateks aastaid, äh, oleme neid vahendeid väga hästi kasutanud, meil on olemas oma taristud, äh, mis aitavad meie majanduskasvu jalule saada, kuid loomulikult tulevikus peaksid investeeringud tulema tulevikus teistest allikatest, struktuurifondide vahendid on väga toredad, aga meie viimase, meie peamiseks sissetulekuallikaks on olnud ehitustööstus viimastel aastatel ja varem ehitasime viiskümmend tuhat, kuuskümmend tuhat maja aastas, aga nüüd tuleb ehitusmäära äh, muuta mõistlikumaks ja investeeringud tulevikus peaksid olema seotud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega. me peame investeerima oskusteabesse, teabesse, tehnoloogiasse mainisite ka eksporte. pean paraku ütlema, et äh, konkurentsivõime tasakaal äh, ei pea olema alati null, igaüks võib konkurentsivõime kasvu mängus võitjana välja tulla ühe äh, riigi ekspordid võivad olla teise riigi impordid ja see import võib teises riigis tekitada konkurentsivõimet, tekitada omakorda eksporte äh, ja sellega seoses tulusid, no ja see, tegemist ei ole mingisuguse võrrandiga, mille lõpptulemuseks peaks olema null. ei. Hispaania eksporte ei pea, Hispaania ekspordisuutlikkuse kasvu all ei pea kannatama teised riigid Teie viimane küsimus. Äh, Hispaania äh, netosaaja äh, roll on jäänud minevikku ja ühtekuuluvuse ja ühise põllumajanduspoliitika roll on oluline meie mitmeaastases finantsraamistikus. meie kavatseme Äh, väga hoolikalt teostada kontrolli meie oma eelarve üle, ühise eelarve üle ja leiame, et ka ühtekuuluvuses on äh, oluline koht põllumajanduspoliitikale. Äh, ja seda tuleb meie finantsperspektiivi koostades arvesse võtta. suur tänu. kas soovisite midagi lisada, härra? soovisite veel midagi lisada, härra? Teie esitasite vist küll ühe küsimuse, aga ma, mulle jäi see kahe silma vahele ja te nimelt mainisite Hispaanias tühje eluasemeid. jah, me peame siin arvesse võtma praeguseid hinnaarenguid Hispaanias, hinnad langevad eluaseme osas ja ma loodan, et Äh, kui me loome äh, rämpspanga menetluse, siis äh, see protsess kiireneb veelgi, ma arvan, et me peame ületama selle lõhe, mis praegu on turuhindade vahel ja kunstlike hindade vahel. kui te vaatate, kuidas Hispaania kinnisvara hind on muutunud, siis äh, võite isegi olla tunnistajaks sellele, et hinnad on liikunud õiges suunas ja, ja turg puhastub. hinnad alanevad ja tõesti seetõttu eluaset on äh, kergem soetada, see on inimestele taskukohasem ja ma arvan, et me peaksime hindade alanemise juurde äh, tooma ka veel äh, kinnisvaralaenude võtmise võimaluse, et ka noored inimesed saaksid juurdepääsu kinnisvaraturule. Philipp, Philipp, üks äh, liige soovis veel sõna, härra Guerrero, äh, ja mul jäi ta ennem kahe silma vahele, palun vabandust, äh, nii et palun, härra Guerrero. suur tänu. härra De Kindas tahaksin ka omalt poolt teid tänada, tänada selle eest, et te tulite täna siia meie ette, mis puudutab tööpuudust, siis oktoobrikuised näitajad olid üsna sünged. ja võib-olla pisut positiivsemaks uudiseks on see, et tööpuudus, nagu te ise ütlesite, on peamiselt avalikus sektoris minu jaoks aga paistab see kahekordselt äh, halb uudis olevat valitsuse kärpepoliitika tulemusena ongi tekkinud siis selline olukord. riigi ametivõimud, kes peaksid äh, aitama teenuste pakkumisele kaasa, pakkuma haridust, tervishoidu äh, ja, ja nii edasi, tavainimesele kannatavad praegu avalikku sektorit äh, reformitakse ja paistab, et äh, erakonnad on selles osas üsna ühel meelel, kuid ähm, kuidas on lood äh, sots-, tööturu osapoolte vahelise dialoogiga, kas see aitaks ehk probleeme vältida paremini? mu kolleeg Antoni Sanchez Presedo äh, on pärit äh, Galiciast äh, esitas teile väga asjakohase küsimuse, kas te teate, millised on praegu viimased inflatsiooninäitajad, aga ja kas valitsus kavatseb ka pensionite puhul arvestada inflatsiooniga ja elukalliduse tõusuga pensioneid välja makstes. alustaksin vastamisega viimasele küsimusele. pensioneid äh, suurendati ühe protsendi võrra, ajakohastades äh, seda inflatsiooni ja nii edasi äh, asjaoludega ja selle kohta on meil olemas täiesti asjakohane seadus. ja mis puudutab äh, teist küsimust, siis ma arvan, et ma sellele juba osaliselt vastasin. mind huvitab äh, meie pensionisüsteemi pika, kesk ja keskpika perspektiivi elujõulisus. ja äh, pensionitega seoses on mitmeid erinevaid elemente, millele tuleks tähelepanu pöörata, nagu näiteks pensioniea järk-järguline tõstmine ja seda äh, ka reaalselt, äh, reaalse pensioniea puhul, äh, reaalne pensioniiga peaks olema samasugune nagu see, mida, mida seadus ette kirjutab. ja seda tahaksime ka viimase paari aasta jooksul saavutada siis äh, tööhõive äh,. loomulikult igasugune tööhõive määra alanemine on halb, olgu see erasektoris või avalikus sektoris. ja kui me nüüd vaatame arengut viimase kahe poole aasta jooksul ja tööturu äh, analüüse, siis näeme, et töö äh, hõive määr on stabiliseerunud äh, teataval määral erasektoris äh,, äh avalikus sektoris on äh, töö hõivemäär vähenenud ja ma arvan, et siin tuleb tunnistada seda, et lihtsalt äh, avaliku halduse süsteemid vajavad äh, puhastamist äh, ja ratsionaliseerimist, väga palju tehakse meil kahekordselt ja tühja. nagu te teate kahe tuhande üheksandal aastal oli meie riigieelarve puudujääk üksteist protsenti, see kasvas umbes kahekümne kahe baaspunkti võrra. kas te teate, mis tööpuudusega juhtus äh, selles ajavahemikus kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande üheksanda aastani, see kasvas kahekümne teise protsendini, kahekümne kahe protsendini. nii et äh, tegelikult ei ole probleemiks äh, mitte ainult avaliku sektori äh, kärped äh, selleks, et äh, olukorraga toime tulla, tuleb siiski reforme ellu viia, muidu me tekitamegi suure võlamäära, aga seda tuleb teha õiges tempos ja õige kava kohaselt. suur tänu ja mul on üks väike küsimus lõpetuseks ja see väike küsimus puudutab Äh, võlakirjaostude kasumit äh, ja ma pean siin silmas Euroopa Keskpanga teostatud võlakirja kokkuostu. nii palju, kui ma aru saan, siis kasum pidi minema tagasi äh, liikmesriikide keskpankadesse ja seda tehakse kooskõlas üldiselt kokku lepitud põhimõttega, mitte nii, et Hispaania kasum läheb Hispaaniasse ja nii edasi ja keskpankade vahel saavutati selline džentelmenide kokkulepe, kuivõrd nad on, tegemist on keskpankadega, siis tõesti on tegemist ju džentelmenidega, aga oli selline džentelmenide kokkulepe, et raha nii-öelda saadetakse koju tagasi. Ühendkuningriigis võib valitsus tagasi saada umbes kolmkümmend üheksa miljardit ja nii edasi ja ma tahaksin teada, kas tõesti keskpangad on teinud sellist äh, nii-öelda koju äh, taga, tagasi äh, raha jaotamist, sellest oleks Hispaania iseenesestmõistetavalt huvitatud, aga mitte ainult. ja kui seda juhtunud ei ole, siis tõenäoliselt, kui kohtume finantsministritega, kui kohtute finantsministritega järgmiste päevade jooksul, võiksite ehk meelde tuletada neile. nagu te isegi ette kujutate, me olime olukorral täpselt silma peal ja jah, ma olin pisut üllatunud, äh, sellepärast et äh, Bank of England, sellel on tõesti väga palju kasumeid saada, nii et äh, olen veendunud, et kui Bank of Englandi tulevane juht, siis teie sellest kasumist võtate viimase proua esinaine. ja vahepeal Euroopa Keskpank püüab äh, parimal võimalikul moel äh, seda kasumit kasutada, äh, võttes arvesse erinevate riikide erinevaid olukordi. suur tänu! loodan, et raha jõuab sinna, kuhu ta peaks jõudma, ütleb proua Pauls ja seda euroalal. Ühendkuningriigi asjus otsustatakse asjad ära ilma minupoolse sekkumiseta tõenäoliselt. suur tänu teile, suur tänu, et tulite siia

Oh, uh, kolleegid, eh, palun istuge oma kohtadele, sest et meil on kaks väga olulist küsimust arutada volinikuga. Need on olulised eh, teemad eh, ja puudutavad riiklikke mm, aruandeid e, ning statistika vallas tehtavat tööd, ka meie raportöör on kohal ning ma palun, et volinik e, võtaks sõna e, ning seejärel tema küsimused ja siis volinik räägib edasi maksudest. ja maksud ei ole mitte ainult oluline majanduslik teema, vaid ka poliitiline teema sest et on otsustanud üksteist liikmesriiki edasi liikuda äh, finantstehingute maksuga. ning meil on ka omaalgatuslik raport äh, siin komisjonis nende teemade kohta, nii et nüüd annaksin sõna volinikule ja siis seejärel küsimused, palun. Thank you for this uh... suur aitäh äh, sissejuhatuse eest, lugupeetud saadikud peaaegu aasta tagasi eh, ka kõnelesin teie eest enne, kui asusin eh, siis eh, statistika valdkonnas vastutavale kohale komisjonis. nii et tahaksin läbi vaadata nüüd eelseisvad väljakutsed statistika, statistika vallas. meie eesmärgiks on kujundada statistiline süsteem Euroopa üleselt, mis oleks sõltumatu, tugev ning tõhus ja pakuks kõrgetasemelist Euroopa statistikat kahekümne kolmanda novembri koosoleku möödudes, äh, pärast seda on siis komisjon teinud päris äh, palju erinevaid algatusi, mida tahaksin tutvustada. me oleme edasi liikunud Euroopa statistika usaldusväärsuse parandamisel. tahaksin lühidalt mainida, millised on olnud olulised õigusloomelised sammud sellel teel. esmalt komisjon võttis vastu ettepaneku muutmaks Euroopa statistika määrust komisjon on veendunud, et Euroopa statistika usaldusväärsust ei saa tagada, kui me ei vii läbi ja julgeid reforme statistilise juhtimise valdkonnas. nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. ma olen väga rahul sellega, et parlament jagab meie arvamust ja see tuli välja ka kvaliteedi eh, juhtimise resolutsioonist eh, märtsi, eh, mis kiideti heaks märtsikuuses parlamendis Teie toetus väljendub äh, samuti härra Šikluna hiljutises raportis, mida arutati eelmisel nädalal siin komisjonis. tahaksin välja tuua äh, statistika instituutide suurema äh, vastutusvõtmise ning koostöö auditi üksustega see kõik on olnud väga oluline selleks, et äh, jõuda statistikamääruse muutmiseni koos äh, nõukoguga. liikmesriigid ei soovi muuta praeguseid äh, liikmesriikides olevaid kordi, see puudutab statistikaametite sõltumatust eelkõige ning nende koordineerimist statistikasüsteemis paljudes riikides need kaks aspekti ei ole problemaatilised, peame me siiski tagama, et samad standardid kehtiksid kõikides Euroopa statistikasüsteemides. seda eesmärk on võimalik saavutada ainult eh, standardite kirjutamise läbi õigusloomesse. Eh, ning seda ei tohiks takistada, meil on vaja ka äh, lubadusi ja kohustusi, millega nõustuksid kõik valitsused. Äh, nii et me näeksime, et nende vastutus on ka kaasatud statistika usaldusväärsuse tagamisel. teiseks, äh, me võtsime komisjonis vastu otsuse Eurostati kohta, millega suurendatakse Eurostati sõltumatust ning tugevdatakse tema koordineerivat rolli komisjoniga koostöös me kohaldame endale samu standardeid kui äh, liikmesriikide puhul. Euroopa äh, Kontrollikoja soovitustega oleme arvestanud juba ning nende soovitused avaldati septembrikuus. Äh, Eurostati puhul ka volinik on võtnud äh, oma kohustused statistika usaldusväärsuse tagamisel, me oleme siin heaks eeskujuks liikmesriikidele, äh, kes peaksid ka liikmesriigi tasandil oma äh, kohustustega meiega kaasas käima praegu, aga ei ole selles vallas edasi jõutud. meil ei ole aega oodata, meil on vaja sõltumatuid poliitilistest mõjutustest sõltumatuid statistikasutusi Eh, seda veendumust jagavad komisjon, parlament, liikmesriigid peavad jõudma sama arusaamani. Nad peavad tagama mm, statistikaametite professionaalse sõltumatuse, olgugi et see võib nõuda muudatusi nende sisekorras või isegi nende õiguskorra muutmist. komisjon eh, eda-, edastab eh, seda sõnumit pidevalt nõukogule, loodetavasti see leiab eh, kajastamist lõpuks ka homses ECOFIN-i järeldustes. kolmandaks, uurimiste ning eh, avastuste kohta, mis on seotud manipulatsioonidega statistiku vaatekonna sellealase raporti avaldame peatselt, siin me oleme kasutanud kõiki võimalusi, mis meil on ning kasutanud oma pädevust äh, Äh, läbi viimaks uurimisi liikmesriikides, kui tegemist on äh, olukorraga, kus on ilmselge, et äh, statistikat on manipuleeritud. Eurostat on samuti kõrgemate auditiametitega oma koostööd parandanud, seda selleks, et parandada tõhusust ning parandada andmete kontrollimise kvaliteeti komisjon nüüd vara-, valmistab ette ka raamistiku statistiliste näitajate kohta, eh, mis eh, võrdluslikku eh, tasakaalu paremini hinnata. kvaliteedikontrolli mehhanismi alane ettepanek tuleb ka peatselt välja. lugupeetud saadikud, me kõik teame, et praegune poliitiline ja rahanduslik olukord on ebasoodus reformide läbiviimiseks Eh, millega kaasnevad lisajõupingutused ning ka on vaja uusi vahendeid, aga just praegu on Euroopal vaja veelgi eh, täpsemat, õigeaegsemat ning usaldusväärsemat statistikat selleks, et paremini koordineerida oma poliitikat. ma tahaksin lühidalt anda teile ülevaate mm, algatustest ja projektidest, mis komisjon plaanib teha järgnevatel aastatel. esmalt, komisjon eh, tahab optimeerida Euroopa statistika kvaliteeti. sel põhjusel teisel äh, kontrollivoorul äh, liikmesriikide vahel äh, käitumiskoodeksite puhul algatatakse peatselt. praegust olukorda hinnatakse ning võetakse ning määratakse kindlaks, mida on vaja teha, et olukorda parandada. komisjon endiselt parlament kasutab kõiki oma võimalusi äh, selleks, et parandada statistikat makromajandusliku äh, tasakaalu kohta ja defitsiidi kohta. Äh, meie plaanime seda teha läbi Euroopa standardite kohaldamise, parandada seeläbi riikide aruandluse võrreldatavuse läbipaistvust. lisaks sellele on meil ambitsioonikad probleemid Äh, ambitsioonikad projektid selle kohta, mis puudutab Euroopa Liidu statistika äh, väljatöötamist. tegemist on innovaatilise kontseptsiooniga ning me soovime äh, siia kaasata ka mitmepoolsed konsultatsioonid. seejärel komisjon tuleb välja õigusloomeliste ettepanekutega ja eesmärgiks on luua Äh, uus operatiivne süsteem selleks, et koguda, äh, säilitada äh, Euroopa statistikat. me leiame, et, me loodame, et see uus süsteem saab reaalsuseks ning igapäevaseks rutiiniks kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist statistikaprogramm, millega on komisjon välja tulnud, mm, on kooskõlas meie nägemusega tegemist on väljakutsega nii liikmesriikide kui komisjoni jaoks, aga äh, edusamme ei ole võimalik teha ilma jõupingutusteta. me oleme valmis äh, väljakutsetega silmitsi seisma ning äh, tegutsema otsusekindlalt ja pidevalt. ja lõpetuseks tahaksin ütelda, et statistika roll on viimase kahekümne aasta jooksul tõsiselt muutunud. ametlik statistika äh, ei ole mitte enam aluseks ainult strateegilisele programmeerimisele, vaid poliitika kujundamisele. Maastrichti kriteeriumitest äh, peale on statistikast saanud äh, riikide majandusnäitajate hindamise alustala. Äh, poliitilised eesmärgid lähtuvad statistilistest andmetest. võttes arvesse praeguste turgude olukorda, me teame, et statistika võib muuta eh, terve riigi tuleviku väljavaateid. ei ole üllatav, et eh, poliitiline ning avalikkuse surve statistikasektorile üha suureneb. Eh, see trend aina tugevneb ning statistika valdkond ei muutu vähem tundlikumaks ja seetõttu tulevaste reformide võimalikkus rahandus ning rahanduspoliitika koordineerimisel on üks, mis meid peab edasi, me peame tagama, et äh, meil oleks selline keskkond statistika valdkonnas, et statistika oleks alati sõltumatu ning usaldusväärne. sellest tulenevalt võib-olla on vaja jällegi äh, muuta õigusloomet äh, ka aluslepingutes ning võib-olla äh, kaasneb sellega ka äh, institutsiooni reform. komisjon äh, omalt poolt ütleb välja vajalikud vastavad lahendused. kõik need projektid, kõikide nende projektide puhul on Euroopa Parlamendi toetus kõige äärmiselt oluline. suur aitäh, suur aitäh, härra volinik, teie, mul on terve nimekiri inimestest, kes soovivad sõna. härra Slikule, härra Lambers ja teised, palun. kas keegi teine veel soovib sõna? härra Šikuda, palun. suur aitäh, härra volinik, et eh, niivõrd olulisi ja tundlikke küsimusi selgitasite, mis ka meie jaoks parlamendis on oluliseks. ma esmalt eh, tahaksin tähelepanu pöörata ühele asjale, mis te ütlesite, mis on väga oluline. nimelt, et tundub, et liikmesriigid ei soovi muuta oma praegust siseriiklikku korda. sellega on kõik ära öeldud. nii kaugel me siis oleme praegu? me kõik nõustume sellega, et meil on vaja usaldusväärset statistikat ning et poliitikute äh, ning äh, ärijuhtide ja kodanike jaoks on seda vaja. me ka teame, milliseid edusamme on tehtud. Äh, statistika praktikakodeksist, mis selles lepiti kokku kahe tuhande viiendal aastal. õigusloomne raamistik ja statistika levitamine, kõige selle valdkonnas on tehtud edusamme, aga pärast kõiki neid arenguid me nägime, et Euroopa korraga seisis silmitsi probleemiga. probleem ei puuduta mitte ainult ühte riiki või me nägime, me nägime, et ühes liikmesriigis tegelikult statistilised andmed olid äh, täiesti valed ja kasutati pettust. nüüd me räägime sellest, et tuleb statistiliste andmete kvaliteeti parandada sellele valdkonnale tuleb suurt äh, tähtsust pöörata, sellepärast et et äh, see tähendab mitte ainult seda, et me ei soovi, et äh, see, mis juhtus, enam kunagi ei juhtuks, vaid lisaks sellele uus kuuikpakett ning selle järgnenud kaksikpakett annavad komisjonile võimaluse tegutseda, kui liikmesriigid ei täida majanduslikke ja rahanduslikke eesmärke. seda tehakse teatud näitajate ja statistiliste andmete alusel ning riike karistatakse nende andmete alusel. Neile määratakse eh, suuri trahve ja jällegi statistika alusel ning siin tõstatub muidugi küsimus, kes seda statistikat siis toodab, kuivõrd usaldus äh, väärsed nad on, need statistika koostajad. ja kogu ahela ulatuses, sellepärast et me teame, et Keit on niivõrd tugev, kui nõrk on kõige nõrgem lüli sellest. seega on oluline, et oleks tagatud kvaliteet kogu ähm, statistika ahela ulatuses ka valitsuste tasandil. nii et me peaksime tagama selle, et selle asemel, et ilmsesti Eurostati ning liikmesriikide statistikaametite sõltuvusest rääkida, me peaksime tagama, et nad ikkagi oleksid tegelikult ka sõltumatud ja me peaksime kiiresti tegutsema, sest et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg usutavasti on kas selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses muidugi me üritame süsteemi siseselt muuta nii palju kui võimalik, ilma et aluslepinguid äh, muudetaks. ma loodan, et tulevikus on meil selline statistikasüsteem, äh, mis põhineb äh, Eurostati ning liikmesriikide statistikaametitel ning et see oleks sarnane sellele, mis meil on Euroopa Keskpanga süsteemiga. et tegemist oleks nii-öelda siis valitsuste käepikendusega ning et komisjonil oleks oma roll kogu Euroopa süsteemis. ja samuti tahaksime, et äh, see süsteem oleks ähm, vastutav parlamentide eest, nii Euroopa kui liikmesriikide parlamentide eest. teame, et valitsused on selle vastu, aga ma usun, et see ei peaks meid peatama sellel teel ja me peaksime üritama liikuda sellise süsteemi poole, me usume, et see süsteem tagaks vajaliku sõltumatuse. valitsused enam ei sekkuks liikmesriikide statistikaametite direktorid äh, oleksid vastutavad parlamentide ees, nagu ka peaaudiitorid liikmesriikides. kui liikmesriigi statistikainstituudi äh, direktor, ma ei väida, et igal pool sarnane süsteem on, aga kui ta nimetatakse ametisse ministri poolt ja kui teda on võimalik vallandada ilma äh, põhjusi välja toomata, ja kui ka instituutidele antud äh, vahendeid on võimalik kasutada kontrolli eesmärkidel või kon-, nende tegevuse kontrollimise eesmärkidel, siis see on miski, mida me tahaksime muuta. me tahame tasakaalu nii Euroopa Liidu kui äh, liikmesriikide tasandil. näiteks äh, direktorid võiks ametisse määrata mingi aja peeri-, mingiks ajaks, seitsmeks aastaks. kui kandidaadid äh, komisjon nimetab, siis parlament peaks äh, nad üle kuulama või siis äh, oma arvamuse koostama nende kohta. parlamendil oleks vähemalt võimalus oma arvamus koostada. seega ettepanekuid on meil päris palju ja lõpptulemusena me soovime suurendada nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil Statistikaametite sõltumatust. lõpetuseks eh, pikaajaline nägemus me paneme palju rõhku Äh, heale valitsemisele ning äh, ja me leiame, et tekkepõhine äh, aruandlus on miski, mis viiks meid edasi. ma nõustun täiesti, et see aitaks parandada läbipaistvust ning võrreldatavust riikide aruandluses Euroopa tasandil aitäh, meil on kuus küsimust nimekirjas, ma tean, et raske on vastata kõikidele küsimustele järjest, aga esmalt saab sõna härra Lamberts, palun well,. Uh, kõigepealt tahaksin uh, tervitada teid, härra volinik, te ei ole vastutav mitte ainult uh, selle ropusõna T-sõna eest, vaid ka F-sõna eest. enamik äh, küsimusi tuleb siit vasakult poolt, nagu ma näen, ja paremalt pool ei ole nii palju parlamendiliikmeid esindatud, nii et ähm, lubage mul esitada siin hüpotees, ma vaatan siin lihtsalt, kui palju äh, parlamendiliikmeid kohal on, võib-olla meie siin vasakul pool oleme rohkem statistikast huvitatud, sest äh, fakt, et need statistikat puudutavad ideed lähevad äh, parempoolsete ideedega vastuollu juba, on kõnekas. kuid äh, mis puudutab kuus pakki, siis mul on siin ainult üks äh, küsimus. Te teate, et paljud liikmesriigid eriti just üks, nõuavad eelarvedistsipliini teiste jaoks, kuid see riik Saksamaa võitleb samas vastutuskohustuse vastu, välja arvatud pensioni teemal. me tahaksime teilt kuulda, et te ütlete, et te tahate öö, usaldusväärset statistikat kõikidel teemadel, kaasa arvatud ka äh, Äh, avaliku sektori ja erasektori partnerluse osas. mõnikord püüavad volinikud olla väga ettevaatlikud, kui nad astuvad Saksamaale vastu. ma tahaksin siin näha teie poolt kindlat seisukohavõttu ja teiseks mis puudutab roheliste soove, siis äh, SKT-st äh, äh, sooviksime me kaugele minna ning kasutada muid mõõdikuid. samuti mul on küsimus, kas järgmisel aastal võib teilt oodata selleteemalist teatist. muidugi sellel aastal me seda ei oota, sest see saab varsti otsa. mida me võime teilt konkreetselt oodata? me oleme nüüd jõudnud olukorda, kus ainus asi, mida me mõõdame, on SKT kasv ja me ei saa isegi sellega hakkama. nii et me tahaksime, et me hakkaksime midagi muud mõõtma, nii et me saaksime äh, positiivseid vastuseid, et me jõuame kuhugi, sest kui me mõõdame ainult edasi SKT kasvu, siis järgmistel kümn-, aastakümnenditel oleme ilmselt tulemustes üsna pettunud. härra Huntes, palun suur tänu, härra volinik, et te täna siin olete. mul on paar kommentaari vastuseks teie sõnavõtule ja tahaksin teile esitada ka ühe küsimuse. mis puudutab äh, vastutust maksude alal, siis ma arvan, et teie ei ole siin ainsana vastutav. mis puudutab statistikat, siis võib-olla tahaksin lisada, et äh, teie praegune sõnavõtt sarnaneb eelmise aasta sõnavõttudele, te ütlete, et on vaja võtta meetmeid, kuid äh, ei saa salata, et küsimus ei ole tehnilistes probleemides matemaatilises küsimuses, vaid tegemist on poliitilise küsimusega. Nende küsimuste poliitiline aspekt on aga väga oluline, nagu mu kolleeg siin juba mainis äh, tahaksin samas äh, laadis esitada küsimuse, milliseid äh, statistilisi tulemusi te ootate, kui tegemist on poliitilise otsusega, kuhu maani need poliitilised andmed peaksid, need statistilised andmed peaksid minema? kas me kasutame siin muid mõõdikuid peale SKT? härra Skikluna rääkis ka siin muudest aspektidest äh, statistiliste andmete kogumise sõltumatusest äh, või Statistikaameti juhtidest, mida, keda määratakse ministrite poolt. Euroopa tasandil on tegemist olulise küsimusega, eelmisel aastal esitasin juba sellesama küsimuse, kuid ma ei saanud tookord oma küsimusele vastust Teie olete Eurostati eest vastutav ja Eurostat toob välja, et statistilisi andmeid on võltsita, võltsitud, siis kes on poliitilises plaanis selle eest vastutav? kas teie, härra volinik? kas te saate üldse kahelda nendes statistilistes andmetes, mis jõuavad Eurostati? sest kui tegemist on võltsitud andmetega, siis see võib kaasa endaga tuua finantsdistsipliini plaanis suuri probleeme. nii et see probleem on praegu üleval ja samuti üks väga oluline küsimus, mis puudutab makse Daily Telegraphis. me Mm, anname nüüd volinikule võimaluse nendele küsimustele vastata ja siis on mul veel kaks küsimust ja pärast volinik teeb veel ühe sõnavõtu. suur tänu. härra Tšikluna. tõi välja selle, mis on ka raportis välja toodud ja ma olen temaga nõus äh, Euroopa statistikasüsteemi tuleviku küsimuses, kui me räägime rohkem laiematest küsimustest, siis me näeme siin võimalust äh, rääkida sellest äh, tuule, tulevase raamistiku läbirääkimiste raames, nagu ma ütlesin ka oma sissejuhatavas kõnevõt-, sõnavõtus, sest tegemist on põhilisi küsimus, muudatusi puudutavate küsimustega, ma arvan, et praegu on oluline parandada seadusandlust. komisjon teeb vastavaid ettepanekuid ja samuti võtta arvesse teie raportis välja toodud ideid. meil on, jaoks on oluline, et see seadusettepanek vastu võetakse, sest me ei saa oodata äh, et nii nõrgas raamistikus oleksid riiklikud statistikaametid sõltumatud, seega on väga oluline, et vastav seadusettepanek võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik. mis puudutab konkreetseid küsimusi äh,, nagu härra Lamberts välja tõi, siis tingimuslike kohustuse küsimuses on meil äh, olnud äh, siin äh, kom-, hea kompromiss ja nüüd lõpuks nõukogu võttis vastu otsuse kaasata süsteemi ka pensionid üldises plaanis on äh, äh, suurem läbipaistvus äh, meie huvides, et olukorda võimalikult palju hinnata. vabandust, mis puudutab pensionide metodoloogiat, siis meil on siin paremad tulemused kui muudel teemadel. kas me võime olla kindlad, et äh, ka teistes valdkondades äh, olukord areneb samamoodi? jah, äh, me parandame metodoloogiat kõikides valdkondades Eurostat loomulikult äh, püüab metodoloogiat äh, arendada võimalikult palju, kuid ähm, töö käib kõikides valdkondades, mitte ainult äh, pensioni teemal. mis puudutab SKT-d ja muid moodikuid, siis pean ütlema, et Indias toimus äh, väga hea OECD foorum, kus meil oli võimalik äh, rääkida äh, üle maailma kõikide riikide esindajatega sellel teemal. ja me soovime selle projektiga edasi minna. praegu seega käib töö vastaval alal ja järgneval aastal avaldame ka vastavasisulise dokumendi. minu jaoks on äh, mitmed probleemid, mis äh, praeguses olukorras ei luba meil kasutada teisi sotsiaalseid näitajaid koos SKT-ga ja see on nende mõõdikute mm, põhilise teabe kättesaadavus õigeaegselt loomulikult ideaalses olukorras saaksime koos SKT-ga esitleda ka muude mõõdikute põhiseid andmeid, kuid praeguses olukorras ei ole see veel võimalik. eesmärk on aga äh, teha siin edusamme ning meie vastavasisuline teatis äh, toob selle ka välja vastuses härra äh, Lambertsile, vastan ka härra Kuntisele äh, ja mis puudutab statistika täpsust ning küsimust, kes on selle eest vastutav, siis äh, püüame luua süsteemi, kus Eurostat omaks vastavat võimu äh, Ähm, kontrollida ja verifitseerida statistilisi andmeid ning öö, äh, omaks võimu ka öö, äh, karistada liikmesriike statistikaga manipuleerimise eest. ma tagan, ma kinnitan teile, et öö, äh, seda võimu kindlasti ka kasutatakse. ma arvan, et on oluline mitte jätta muljet, et praegune statistiliste andmete kvaliteet on kehv, vastupidi, ma arvan, et Euroopa statistikasüsteem toodab väga hea kvaliteediga statistilisi andmeid, kuid meil on probleeme, sest tegemist on väga keeruka valdkonnaga. praegu on Eurostatil juba peaaegu kõik vajalikud instrumendid olemas, kuid äh, me tuleme varsti välja äh, ettepanekuga, kus Eurostati roll äh, makromajanduslike tasakaalunihete mõõtmisel paraneks ja siin oleks Eurostatil kõik vajalik võim, et tagada et äh, kui liikmesriigid äh, manipuleerivad andmetega, siis äh, seega tuleks välja ja SKT-d puudutavad andmed, mis meile, meieni jõudsid oktoobris, siin ei olnud ühtegi reservatsiooni euro, Eurostati poolt. see tähendab, et see tähendab, et tõepoolest äh, see süsteem on usaldusväärne ja need andmed vastavad kõikidele metodoloogilistele nõudmistele. järgmiseks härra Stretšik, palun. aitäh. mul on tunne, et äh, ootan huviga Philip Lambertsi avakõnet, sest Äh, tal on alati midagi öelda äh, roheliste või oma poliitilise partei nimel. nii et äh, Philipp, tõepoolest numbrid võivad olla olulised, kuid kvaliteet on veelgi olulisem. see oli siis minupoolne kommentaar. muide, kuidas Sven Kiigoldil ja tema perekonnal läheb? ta ei ole siin täna, ma arvan, et ta on seega oma perekonna juures täna. eelmisel nädalal ja see on osa minu küsimusest, vabandust, see oli isiklik kommentaar viimase nädala sündmuste kohta. härra volinik, äh, mäletan, et eelmisel nädalal oli meil arutelu statistika teemal härra Šiklunaga ja tooksin siin välja paar punkti sellest arutelust ning teie olete kvalifitseeritud äh, samuti kommenteerima. me arutlesime, arutasime siin äh, Kreeka juhtumit ja härra Tšiklunas seisukoht oli valmistada ette vastav raport, mis äh, aitaks vältida sarnase olukorra äh, tekkimist. härra volinik, mis on teie arvamus äh, selle kohta, milline õhkkond praegu nõukogus valitseb, kas te arvate, et äh, liikmesriigid on valmis jagama olulisi äh, andmeid Euroopa metodoloogia alal, sest äh, mina olen siin üsna kõhkleval seisukohal. Äh, ma arvan, et liikmesriigid ei ole võib-olla valmis äh, järgima Euroopa metodoloogiat siin valdkonnas. me rääkisime selle üle pikalt eelmisel nädalal ja ma tahaksin kuulata teie kommentaare härra Šviit, palun. mul on maksuvolinikule küsimus ah,, aga siis peaksite jätma oma öö, äh, küsimuse järgmiseks sessiooniks. niipea kui volinik on äh, praegused küsimused ära vastanud, siis räägime sellel teisel teemal. ma annan teile küsimuse. nii et äh, kui te teete lühidalt, siis ma lasen teil äh, küsimuse esitada, kuid meil, äh, meie aeg on piiratud. aitäh, äh, esitan väga lühida küsimuse. kõigepealt tahaksin teid tervitada täna siin. mul on kaks väga konkreetset küsimust statistika kohta esimene puudutab minu koduriigi olukorda. Eurostat vaatas äh, meie riigi ettevõtet, kelle vastutada on äh, lennujaamad ja seal on viie koma seitsme protsendine defitsiit ning äh, sissetulekuid äh, kasutatakse see, nende, selle defitsiidi vähendamiseks. kas teil on mingisuguseid konkreetseid kommentaare selle Portugali äh, küsimuse kohta? ja teiseks, kas komisjon püüab öö, leida öö, võimalust öö, reageerida konkreetsetele riigi, liikmesriikide vajadustele? näiteks äh, mõningad lepingud tuleb lõpetada. ja see tähendab äh, erakorralisi kulutusi. kas nende eriolukordade puhuks on äh, ette nähtud vastavad meetmed? Uh, <clears throat> thank you uh, for this question. aitäh nende küsimuste eest esimese teema, esimesele teemale vastuseks, mis puudutas äh, olukorda nõukogus, nagu ma oma sissejuhatuses äh, kõnes ka ütlesin, äh, arutletakse vastava teemalise paketi teemal ning ma usun, et öö, öö, järelduste mustandi põhjal on tegemist äh, tõesti äh, tugeva seisukohavõtuga nõukogu poolt. nii äh, seadusettepanekute arendamise vallas kui ka Euroopa raamatupidamise süsteemi äh, arendamise vallas. kuivõrd äh, nõukogu juba jõudis äh, kompromissile parlamendiga, siis ma arvan, et kui vastavad ettepanekud vastu võetakse, siis liikmesriigid peavad need ka jõustama ja tegema seda korrektselt. mis puudutab äh, konkreetseid äh, Portugali äh, lennujaamu puudutavat küsimust, siis ma olen sellest probleemist teadlik. minu port-, Portugali külaskäigu jooksul finantsminister informeerib mind sellest ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta EDP äh, protseduuri raames äh, peaks valmima raport, mis avaldatakse järgmise aasta aprillis mm,? ma pean siin olema väga konkreetne. me äh, kõik räägime sellest, et Euroopa statistikasüsteem peab olema sõltumatu. meil on vastavasisuline seadusettepanek, mis tagaks Euroopa äh, statistikasüsteemile vajaliku sõltumatuse ning ma arvan, et äh, see ei ole minu kui voliniku asi otsustada, kuidas äh, teatud äh, raamatupidamise praktikaid äh, kohelda liikmesriikides stat-, statistikaametnikud peavad vaatama konkreetseid olukordi ning langetama oma otsused sõltumatult, ilma et poliitiline maailm nende otsustesse sekkuks. see aga viib mind ka vastuseni järgmisele küsimusele, mis puudutas eriolukordi. ka siin vastan väga konkreetselt, ma ei usu, et statistika alal erandite tegemisega saaksime me liikmesriikide olukorda parandada. me, meil on vaja, et et liikmesriigid viiksid läbi struktuurireformid ning viiksid ellu konsolideeritud meetmed, see võimaldaks nende olukorda parandada, aga mitte äh, eriolu, äh, erikohtlemise tagamine. aitäh, härra volinik, tahtsin korraks hinge tõmmata ning äh, paluda siis teil teha oma ettekanne maksuteemal mul on siin juba viis sõnasoovijat, nii et te peate üsna eh, kiiresti tegema, sellepärast et me kaotasime juba kümme minutit eh, pärast eh, Hispaania ministri lahkumist, nii et ma loodan kümme minutit tagasi võita ja teha võimalikult kiiresti. aitäh, teen lühidalt kellelgi ei ole kahtlust, et äh, maksustamine on oluline osa Euroopa Liidu majandusjuhtimisest. komisjon on esitanud konkreetseid ettepanekuid, et tugevdada turgude ja maksupoliitika Äh, alaseid meetmeid. nüüd, kui ettepanekud on tehtud, on meil vaja konkreetseid tegusid. homme arutavad finantsministrid kahel teemal äh, finantstehingute taks, maks ja äh, säästud. oluline on, et nad Äh, et me tagaksime äh, jätkusuutlikud äh, sissetulekud. mis puudutab sääste, siis ma ei saa aru, kuidas keegi võib Kreeka, Hispaania, Portugali, Iiri, Itaalia ja teiste liikmesriikide säästujõupingutusi takistada seda teemat blokeerides ja luues siin olukorra kus on vaja kiiresti tegutseda. eelneval aastal kutsus nõukogu üles astuma konkreetseid samme sellel teemal, et vältida maksupettusi ja maksudest kõrvalehiilimist. ECOFIN-i äh, ministrid räägivad sellest homme. mis puudutab finantstehingute makse, siis ka siin on oluline kiiresti edasi liikuda. ärgem unustagem, et avalikkus nõuab seda maksu eh, mitte ainult eh, selle positiivsete tagajärgede pärast. pärast ehm, ülemkogu kohtumist mille tulemusel ei jõudnud konkreetsete tulemusteni, saime ettepaneku üheteistkümne liikmesriigi poolt. Nende eesmärk peaks, nende algatuse eesmärk põhineb meiepoolsel ettepanekul, me oleme taganud, et see ettepanek oleks kooskõlas aluslepinguga ja Ehm, vastus on, tõepoolest nad vastavad aluslepingutele. me oleme teinud ettepaneku suurendada finantstehingute maksu alal eh, tööd ning eh, kahtlemata on tegemist õigustatud sammuga ning eh, ka legaalselt õigustatud sammuga Ehm, me ei ole leidnud, et see ehm, ettepanek oleks aluslepingutega vastuolus. Mm, tegemist on valdkonnaga, mis ei ole ainult Euroopa Liidu pädevuses ning võimendatud koostöö on meie tee see äh, maks ei äh, nõrgesta siseturgu, vaid äh, vastupidi, muudab seda ühtlasemaks ning tegemist ei ole ka kaubandustõkkega liikmesriikide vahel ega konkurentsivõime takistusega ning lõpuks peab see äh, silmas ka ähm, nende riikide vajadusi, kes ei osale siin, see annab neile võimaluse äh, selle süsteemiga liituda igal ajal, kui nad soovivad. järgnevatel äh, nädalatel arutab nõukogu tugevdatud koostöövõimalust selle maksu küsimuses nii et äh, sisuline töö võiks äh, alg-, alata. mina omalt poolt äh, kiirendan komisjoni tööd, et üheteistkümne liikmesriigi vaheline läbirääkimine võiks alata niipea, kui neile antakse selleks autorisatsioon. ma tagan, et see ettepanek on seotud komisjoni ettepanekuga, mille me võtsime vastu eelmisel aastal. Euroopa Parlamendi seisukoht ning teie tänased kommentaarid on meile väga olulised, neid võetakse arvesse. samuti ähm, toon välja, et äh, siin on tõstatatud küsimus äh, selle maksu majanduslikust mõjust. Ähm, komisjon Ähm, viis läbi uuringu sellel teemal ning seda äh, arendatakse nendes äh, valdkondades, mis on olulised äh, tugevdatud koostöö jaoks, näiteks sissetulekute küsimuses. lugupeetud parlamendiliikmed, mm, tahaksin õnnitleda teie komisjoni öö, kiire töö ja positiivse suhtumise eest öö, me oleme püüdnud tagada tugevdatud koostöö jaoks äh, võimalikult kiire äh, kohtumise ja läbirääkimised, mis peaks äh, aset leidma selle aasta detsembris. ma tänan teid teiepoolse panuse eest ja ma olen kindel, et ma võin loota teie toetusele ka selle teemaliste sammude astumisel And... väga paljud inimesed tahavad esitada küsimusi ja kavatsen ka ise küsimuse esitada, teen väga lühidalt. mul paluti asendada meie esimeest ja ega mulle sellest pikalt ette ei teatatud, nii et niisiis äh, ettevõtte maksustamise vältimine, maksudest kõrvalehoidmine on väga aktuaalne teema ja Prantsuse ametivõimud on kuuesaja kaheksakümne üheksa miljardi kohta seadnud Google'ile äh, etteheite äh, ja väga paljud suured maailmatasandi ettevõtjad üritavad maksustamisest vältida ja kuidas te selle teemaga kavatsete tegeleda? ühelt poolt äh, me ütleme, et me peame oma rahvusvahelisi partnereid äh, kutsuma endaga kaasa rangete eeskirjade äh, kehtestamisele, peame neid kaasama, neid aga samal ajal pole meil endal asjad korras. Amazon, näiteks Amazoni peakorter on Luksemburgis ja väga suured ettevõtted on oma peakorterid toonud just nimelt Euroopasse, tegemist on tõsise küsimusega, problemaatilise küsimusega, mis puudutab meie oma sisekorrareegleid, mitte rahvusvahelist maksudest kõrvalehoidmist. ja siis äh, hoiustamise maks äh, ja mis on ECOFIN-i päevakorras homme, tahaksite äh, liikmesriike liikmesriikide toetust, aga Luksemburg ja Austria kuidas on nendega lood, väga raske on rahvusvahelisi ettevõtteid kaasata, kui ka Euroopa partnerid ei ole kaasatud. finantstehingumaks liikmesriigid, kes kavatsevad sellele vastu olla, sellepärast et seab siseturu ohtu, moonutab siseturgu, mida te ka, milliste argumentidega kavatsete nende vastu võidelda? aga nüüd mõned küsimused, härra Schmidt ja siis härra Lulling. vabandust, proua Lulling. kõigepealt äh, härra Schmidt, suur tänu, lugupeetud esime-, esinaine ja lugupeetud volinik, minu küsimus puudutas tegelikult äh, Arlen McCarthy äh, kommentaari, mis puudutas finantstehingumaksu ja riike, kes soovivad sellest välja jääda Business Europe äh, on saatnud kirja Küprose finantsministrile, noh, tõenäoliselt äh, olete te selle kirjaga tutvunud. ja Business Europe oma kirjas ütleb, et Euroopa Liidu riigid, kes ei ole toetanud äh, finantstehingumaksu, ei peaks äh, finantsi negatiivsete mõjude all kannatama, tuleks vältida territoriaalset maksustamist, täiendavateks territoriaalset maksustamist, see on väga oluline küsimus ja suurem osa teie minu kolleegidest on teid toetanud ja mina kuulun siin vähemusse kuid võib-olla te äh, vastaksite küsimusele nende riikide osas, kes jäävad väljapoole. ja siis äh, viimasel ajal isegi härrad Osborne ja Schäuble on äh, soovinud äh, teatavat koostööd ettevõtlusmaksu osas. ja Free CTB osas, milline on asjade seis praegu? me toetame teid täielikult selles küsimuses ja võib-olla te võiksite äh, äh, härradele Osborne ja Schäublele midagi äh, esitada suur tänu, äh, lugupeetud esineja, suur tänu, lugupeetud volinik, et tutvustasite meile oma ettepanekut äh, tugevdatud koostöö rakendamiseks äh, ettevõtte finantstehingu maksu osas. parlament peab andma oma arvamuse selle põhimõtte kohta ja parlamenti ka konsulteeritakse selles küsimuses kuid paistab, et siin põhimõtted äh, ja sisu äh, jäetakse eraldi, nüüd äh, lüüakse lahku ja ma arvan, et pigem peaks seletama vähem, miks komisjon ei ole pidanud vajalikuks autori Äh, põhjalikumat kirjeldust kaasata heakskiidu taotlusele, siis äh, territoriaalsuse küsimus. liikmesriigid kes äh, maksu kehtestavad, äh, võivad nõuda maksu nendest, äh, nendelt ettevõtetelt, kes paiknevad liikmesriikides, kes selles valdkonnas teevad tugevdatud koostööd Ähm, milline on teie arvates äh, see võpp? kas see on õiglane, kas äh, ekstraterritoriaalsuse põhimõttest äh, saab selles valdkonnas teistele peale sundida või ei ole see juriidiliselt legitiimne? härra Pulmel. suur tänu, lugupeetud esinaine. mul on paar küsimust volinikule. rääkides kuusikpaketist, pidime me olema tunnistajaks korduvalt sellele, kuidas nii nõukogu kui ka meie maja enamus rõhutasid, et eelarve küsimus ei ole mitte ainult kulude küsimus, vaid oluline on ka tulude pool me oleme näinud ähm, komisjoni uurimust, mis näitab, et Euroopa eelarve kaotab ähm, maksustamisest vältimise, maksudest kõrvalehoidmise, halva haldustöö tõttu miljardeid. me läheme midagi kiiresti ette võtta, härra Šemeta. kui te nüüd koostate tegevuskava, kas ei oleks siis mõttekas, äh, kui ähm, te teeksite seda pisut kiiremini ja kui ka seadusandlikud ettepanekud esitataks pisut kiiremini, nii et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadisel ülemkogul saaks nõukogu juba põhimõttelisi otsuseid vastu võtta. meie tahame siinkohal kiirust tõsta meie tahame saavutada edumaad ja ma arvan, et on võimalik tõesti asjadega kiiremini edasi liikuda, kui komisjon esitaks omalt poolt ettepanekuid kiiremini. mainisite ECOFIN-i. ja mainisite äh, intressimäärade direktiivi maksu, intressi maksustamise küsimusi ja sotsiaaldemokraadid on juba selle teemavaldkonnaga tegelenud Äh, puudutanud seda äh, ka oma resolutsiooni ettepanekus, paraku äh, liberaalid ei olnud sellega päri, nii et kuidas te selgitate finantsministritele, et teie ei taha, et Euroopa Komisjon peaks läbirääkimisi, kui samal ajal Ameerika Ühendriike kutsutakse üles rahvusvahelist koostööd tegema, minu meelest on see üsnagi vastuoluline, volinik Šemeta milline on teie hinnang nõukogu tegevusele selles valdkonnas ja teie peaksite omalt poolt äh, Euroopa Liidu äh, äh, eest läbirääkimisi saama pidada kui komisjoni esindaja? keeruline teemavaldkond, nii et veel üks küsimuste voor, ütleb proua esinaine. kergeid küsimusi selles valdkonnas ega ju ei ole, sest et kõik on ju maksuküsimustes siin eksperdid mis äh, puudutab, äh, teie küsimus, mis puudutab ettevõtete maksustamise vältimist, äh, maksupettust, maksudest kõrvalehoidumist, siis olen juba korduvalt öelnud, et me detsembrikuus esitame ettepanekute paketi, mille eesmärgiks on tegeleda just maksustamise vältimise ja maksustamisest või maksudest kõrvalehoidmise küsimustega, ka maksuparadiiside küsimus on käsitlust leidnud ning ka agressiivne maksu kavandamine. ja nende konkreetsete küsimuste puhul, mida teie mainisite siis äh, võib olla tegemist äh, agressiivse maksuplaneerimisega. ja me esitame konkreetsed ettepanekud ka selle kohta, kuidas, äh, mida sellisel puhul ette võtta. teiselt poolt on juba olemas Euroopa tasandil mitmeid vahendeid maksustamise olukorra parandamiseks näiteks käitumisjuhend ettevõtete maksustamise osas ja kõik liikmed võivad esitada oma dokumendi või oma juhtumi meie käitumisjuhendi töörühmale ja seda hinnatakse ja analüüsitakse seal. ja alates selle käitumisjuhendi vastuvõtmisest on umbes sada kahjuliku maksutava kõrvaldatud. ja siis, mis puudutab ettevõtete äh, maksubaasi, kui komisjoni äh, ettepanek vastu võetakse siis äh, transfer pricing küsimus. kaoks ära. ja seetõttu ähm, CTP osas äh, annan ma endast parima ja ka parlament võiks äh, nõukogule survet avaldada äh, nõukogus me viisime läbi tehnilise analüüsi ettepanekutest ja nüüd me peaksime ECOFIN-i tasandil viima läbi poliitilise arutelu ja olen rääkinud sellest mitmete liikmesriikide esindajatega juba ja järgmine eesistuja ei suhtu sellesse äh, mitte eriti suure vaimustusega, kuid iga eesistuja peab oma tööd tegema ja oma kohustusi täitma. nii et äh, tegelikult oleme me jõudnud selle teema valdkonnas, äh, see teema on küps selleks, et Ecofin võiks seda käsitleda ja ma arvan, et me peaksime rääkima, millised on selle positiivsed küljed ja näiteks agressiivse maksuplaneerimise küsimus on üks nendest olulistest küsimustest. millal seda tehakse, see pole veel selge. eesistujariik otsustab ja ka millal see päevakorda tuleb. Küprose eesistujariigina ei kavatse seda aga ECOFIN-i päevakorda võtta praegusel hetkel. mis puudutab hoiuse maksustamist ja asjade seisu selles valdkonnas siis äh, me ei peaks siin süüdistama kogu äh, nõukogu, äh, meil on ükshäälsuse nõue ja kakskümmend viis liikmesriiki toetavad meie ettepanekut. on kaks liikmesriiki, Austria ja Luksemburg, kes endiselt on ettepaneku vastu ega taha isegi anda komisjoniga, komisjonile volitusi läbirääkimiste alustamiseks äh, Šveitsiga. jah, loomulikult läbirääkimiste tulemus võiks olla küsitav, kuid äh, kuid äh, isegi läbirääkimiste alustamise võimaluse äravõtmine, see on minu jaoks täiesti arusaamatu. seda kavatsen homme ka avatult välja öelda. ja loodan, et teised ministrid teevad sedasama ja pidades silmas seda, et äh, ülemkogus on nõutud kiiret tegutsemist korduvalt ja kiire tegutsemine tähendab seda, et me oleme siis jõudnud sinna, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, eks ole. siis äh, finantstehingumaksu ettepanek, põhjalik äh, maksuettepanek üldisemalt mõned teist tõstatasid äh, eksterritoriaalsuse küsimuse. meie analüüs nõukogule ütles selgelt, et eks territoriaalsusega probleeme ei ole ja meie ettepanekus lähtutakse rahvusvahelistest tavadest ja tavadest maksustamisvaldkonnas, residentsuse põhimõte. meie ettepanekus nõuab majanduslikku sidet tehingu osapoolte ja maksu rakendanud liikmesriigi vahel ja selle kohta võib kaebust esitada, äh, võib ja see annab võimaluse tõestada, et selline majanduslik äh, side on olematu ja ja põhimõtteliselt äh, praktikas sarnaneb see vägagi käibemaksu temaatikaga ega tekita mingisuguseid küsimusi ja ja meil ei ole mingisuguseid küsimusi käibemaksu eksterritoriaalsusega. ja me ei näe ette mingisugust negatiivset mõju teistele liikmesriikidele. ja mõju ühtsele turule, nagu me ka oma raportis oleme öelnud on äh, ennekõike positiivne, sellepärast et kui me lõpuks saavutame kokkuleppe üheteistkümne liikmesriigi vahel, siis tähendab see seda, et vähemalt üksteist liikmesriiki lähtuvad samadest tavadest ja kuusteist ülejäänud liikmesriiki rakendavad oma tavasid, me teame, et finantssektorit maksustatakse Äh, erinevalt erinevates liikmesriikides, Ühendkuningriigis, äh, mujal äh, ja sellega seoses on mitmesuguseid probleeme, ähm, mis õõnestavad meie ühtse turu tõhusust. üheteistkümne liikmesriigi konsensuse saavutamine, ühise tava saavutamine aitaks sellist negatiivset mõju märkimisväärselt vähendada ja ärge unustagem, et juba on mitmeid liikmesriike, kus on ühel või teisel moel finantstehingumaks kehtestatud ja ka selle üheteistkümnest liikmesriigist koosneva rühma liikmed on juba oma eelarvetes arvestanud finantstehingu maksutuludega nii et äh, kui nende üheteistkümne tasandil äh, ei jõuta kokkuleppele, siis nad äh, viivad omavoliliselt selle maksu oma riigis sisse, miski ei takista neil seda tegemast ja see tekitab sellise lapiteki, kirju lapiteki erinevatest tavadest. kui ähm, finantstehingu maksu rakendatakse kooskõlastamata siis äh, üksikasjade tasandil loomulikult äh, on erinevused äh, suured ja see mm, võib mõjutada väga kahjulikult meie finantssektorit. ja veel küsimused proua Podimata, härra Huntes ja härra Lamberts, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine, suur tänu ka lugupeetud volinik teie pühendunud töö eest, mis puudetab finantstehingu maksu kehtestamist ja lisaks nendele märkustele, mida te juba esitasite ja lisaks äh, eelkõnelejate kolleegidele, äh, eelkõnelenud kolleegide kommentaaridele tahaksin ma tänada komisjoni selle eest, et nad on äh, aluslepingu sõnast ja vaimust kinni pidanud, saanud aru, mida peaks tähendama tugevdatud koostöö ja sisu osas toimub, toimib täiesti teine menetlus, mis puudutab äh, parlamendi heakskiidu andmist tugevdatud koostöö vallas, äh, siis äh, parlament on juba oma arvamuse öelnud teie esialgsele ettepanekule. ütlesime selgelt välja, et kui Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi äh, vallas, äh, liikmesriigi osalusel ei ole võimalik saavutada äh, lahendust, siis tuleks rakendada tugevdatud koostööpõhimõtet ja olulised on tingimused, mis aluslepingutest lähtuvalt kehtestatakse ja mul on tunne, et et kõik õiguslikud tingimused on täidetud. nii et äh, mis puudutab valitud menetlust, äh, siis äh, leian ma, et kõik on nagu kord ja kohus ja selleks, et protsessi kiirendada, kavatseme hääletada nii kiiresti kui võimalik detsembri alguses juba selleks, et me saaksime teile kinnitada, et suhtume valitud äh, menetlusse ja tugevdatud koostöö heakskiitu positiivselt, aga nüüd sisuline külg. sisu külge on, kohta on esitatud mitmeid küsimusi, te ise rõhutasite, et kavatsete esialgsest komisjoni ettepanekust äh, enam-vähem kinni pidada. tuletaksin teile meelde seda, et üks põhjuseid, miks parlament tegelikult toetas komisjoni ettepanekuid, oli komisjoni ettepaneku äh, laia ulatuslikkus, äh, siin räägiti äh, aktsiatest, võlakirjadest, tuletisinstrumentidest ja ma tahaksin, et paluda teil kinnitada, et ettepanek, mille kavatsete esitada pärast menetluse kohta heakskiidu saamist, samuti on laia reguleerimisalaga ning hõlmab aktsiaid, võlakirju ja tuletisinstrumente. ning võib-olla te võiksite võtta arvesse ka parlamendi ettepanekuid, mille eesmärgiks oli komisjoni esialgse ettepaneku parandamine, võib-olla võiksite äh, võtta omaniku põhimõte ja ATS äh, põhimõtted arvesse. ja siis veel. Te rõhutasite, kui oluline on äh, läbirääkimisi, protsessi kiirendada ka Saksamaa äh,, Šveitsiga seoses hoiuste äh, maksustamise küsimuses olen nõus teiega, aga ma mäletan, et te rääkisite sellest veel kaks kuud tagasi ja midagi ei ole vahepeal juhtunud. mida siis võiks ära teha? ja siis mõningad riigid on sõlmimas kahepoolseid lepinguid maksustamise, hoiuste maksustamise küsimuses Šveitsiga ja mäletan, et teie suhtisite kriitiliselt siis, kui Saksamaa paar kuud tagasi kahepoolse kokkuleppe sõlmis. kas te julgustate riike sõlmima neid kahepoolseid lepinguid või teeksite liikmesriikidele ettepanekuid, nad pigem avaldaksid survet, et Euroopa Liidu tasandil sõlmitaks kokkulepe Šveitsiga. härra Huntes. suur tänu. mul on küsimine, küsimus maksustamise vältimise kohta volinik, ma olen kindel, et te teate, et Daily Telegraph avaldas hiljuti uue nimekirja AIP, mis käsitles maksuparadiise seal olid siis äh, inimesed, äh, kes äh, on maksupettusega tegelenud ja kuidas selle nimekirja, nimekirjaga lood on, mis on sellele järgnenud või, ja, ja kuidas on lood eelnevate nime-, selliste siis harraste nimekirjadega? kutsume seda Kreekas Lagardi nimekirjaks, sellepärast et majandusminister, kes info Kreekale edasi andis, omal ajal oli äh, Lagarde. kas äh, selliseid nimekirju saab lihtsalt äh, anda edasi ühelt liikmesriigilt teisele liikmesriigile? positiivse info voo raames nii-öelda. ja kas seda infot saab kasutada õiguslikult ning nõuda tagasi maksupettusega või maksutastamise vältimise käigus kaotatud vahendeid. härra Lamberts, äh, iga kord, kui ma teie sõnavõttu kuulan, härra volinik, siis äh, näete üha otsusekindlam välja maksuküsimustes ja see on väga teretulnud kõigepealt finantstehingu maks, ma ei hakkaks siin rääkima kõikidest nendest argumentidest, mille, mida tõi Anni siin välja äh,, omanikupõhimõtte reguleerimisala ja muude asjade kohta. ma tahaksin rääkida ainult äh, välisteguritest. Need, kes ütlevad, et sellest maksust see maks võib olla kahjulik, siis ma tahaksin äh, kuulda, mida te kuidas äh, te mitmete teiste Äh, maksumeetmete äh, negatiivseid äh, mak-, välismõjusid kirjeldaksite? kui me räägime siin ettevõtete maksubaasi alandamisest, siis kõigil oleks, kõigil on väga hea meel, aga kui me tahaksime, et meie ma-, maksutulu kasvaks äh, e-, ettevõtetest, siis äh, olete te järsku selle vastu. Äh, nii et paistab, et te tahate tõesti suuri korporatsioone kaitsta siin ei ole midagi tegemist välismõjudega, palun öelge ausalt välja, mida te tahate. aga nüüd, teie tegevuskava ettevõttemaksu, hoiuste maksu osas on mitmesuguseid ettepanekuid tehtud, mina tahaksin tõstatada ähm, maksuparadiiside küsimuse. OECD tegevuse maksu ähm, paradiiside vallas on ennast ammendanud, me võiksime kõik olla rahul, maksuparadiisi maailmas enam ei ole, me elame turvalisus maailmas, aga me teame kõik, et reaalsus on hoopis teistsugune ja paraku see nii ei ole. ja teie kolleeg Michel Barnier töölaual olev üks toimik on jäänud äh, toppama just nimelt jällegi nõukogu tõttu, kes erinevatel põhjustel on äh, taganenud äh, riskikapitali kokkuleppest aga selles osas võite te midagi ette võtta. Te võite aidata nõukogul oma imagot säästa või päästa ja võib-olla neljanda detsembri teatises võite seda teha, kui te olete piisavalt julge. ja lähtute parlamendi seisukohtadest on meil võimalik võib-olla saavutada kokkulepe, ilma et nõukogu äh, au peaks kannatama, ma äh, kardan, et väga paljud äh, eurooplased ei, ei vaata meid praegu, häbi-häbi teile, kõik teie, kes te meid vaatate, eurooplased, teile siiski suur au, aga kui te ei vaata meid, siis kole lugu. ja me teame, et nii teie kui Barnier olete valmis tegema endast oleneva selleks, et maksuparadiisidele lõpp peale teha ja luua meile õiguslik alus selleks, et maksuparadiise ärakasutavaid inimesi kohtu ette tuua. ja tegelikult on ka Euroopas liikmesriike, kus juba õigusraamistik võimaldab maksuparadiiside kasutamist. siis Äh, Šveitsile tuleks meelde tuletada, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks oleme me kõik oma väed Afganistanist tagasi tulnud. selleks ajaks äh, on nad juba mägedes võitlemise osas saavutanud piisavalt kogemusi, nii et äh, me oleme lihtsalt neist jõu poolt, poolest üle. võib-olla see siis ajab lõpuks Šveitsi tegudele. Because there, there were a lot of questions, I think, in that. Probably I, I, I will not uh, uh, will not answer to the last slide. ma arvan, et selle viimase kommentaari jätaksin ma kommenteerimata. aga konkreetsed küsimused, mida te esitasite, mis puudutab finantstehingumaksu ja ettepaneku reguleerimisala ja parlamendi ettepanekuid, siis praegu võin öelda järgmist mingisuguseid üllatusi oodata ei ole meie ettepanekus. me peame ka arvesse võtma liikmesriikide soove ja äh, liikmesriigid äh, on esitanud tingimuseks, et ähm, komisjoni ettepanek peab lähtuma komisjoni esialgsest ettepanekust, mis tähendab seda, et mingisuguseid suuri erinevusi äh, me ei saa sisse tuua. loomulikult nüüd me peame arvestama üheteistkümne liikmesriigi osalusega, mitte kahekümne seitsme liikmesriigi osalusega, nii et teatavaid tehnilisi muudatusi siiski tuleb sisse tuua. samuti tuleb arvestada ka juriidiliste nõuetega parlamendi ettepanekutega äh, äh, parlamendi ettepanekut tuleb juriidilisest seisukohast põhjalikult analüüsida, meie teenistused tegelevad sellega. kuid täna ei saa ma loomulikult teile meie ettepanekut paraku üksikasjalikult tutvustada. Äh, aga ma võin teile öelda, et midagi üllatavalt selles ettepanekus ei ole võin teile seda kinnitada. mis puudutab hoiuseid, siis kakskümmend viis liikmesriiki ei ole valmis tegema suurimaid, suuremaid järeleandmisi enam Austriale ja Luksemburgile. ja see tähendab seda, et me peame nüüd siis äh, leidma poliitilise kokkuleppe ja see on siis ka õige lähenemisviis mitmed eesistujariigid on teinud erinevaid kompromissettepanekuid asjaosalistele liikmesriikidele, aga kompromissid paraku lükati tagasi, nii et äh, nüüd on siis asjade seis selline, nagu ta on. ja ma arvan, et tegelikult on oluline ka, et me saaksime aru, et argumendid, mida kasutatakse avalikus arutelus asjakohastes liikmesriikides, Austrias, Luksemburgis. kui me räägime hoiuste maksustamisest ja infovahetusest, siis um, ei ole oluline äh, see äh, süsteem, mida rakendatakse äh, nende konkreetsete liikmesriikide residentide kohta. kui Austria tahab äh, oma salastatuse põhimõtet oma residentide suhtes äh, rakendada, siis tore, tehku seda. aga miks peaks Austria takistama seda, et Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka või ükskõik milline teine liikmesriik tahab oma öö, äh, alalise eluloaga inimesi maksustada lähtuvalt oma maksustamisreegleid, see on problemaatiline välismaalaste kontosid avaldades on võimalik liikmesriikidel maksustada oma riigi kodanikke nii, nagu nad seda soovivad, mis on äh, minu arvates äh, loogiline. ja siis on ka uusi arenguid äh, maailma tasandil, te mainisite mõnda neist Ühendkuningriigi, äh, Ameerika Ühendriikide äh, uued seadusandlikud ettepanekud ähm, ja Ühendkuningriik on juba sõlminud kokkuleppe Ameerika äh, Ühendriikidega FATCA osas. ja me oleme jõudnud äh, väga hea kokkuleppeprojektini. Model agreement, äh, praegu on meil model agreement äh, üks ja see näeb ette infovahetuse valitsuste vahel. ja näeb ette ka vastastikust rakendamist, nii et kui liikmesriik esitab äh, teab, teavet Ameerika Ühendriikide ametivõimudele, siis äh, Ameerika Ühendriigid omalt poolt teevad sedasama meie liikmesriikidele. see areng ähm, puudutab ka meid. loodetavasti saavutame edumaad selles vallas liikmesriigid võiksid kahepoolselt äh, aga läbirääkimisi pidada selles valdkonnas, mis jääb äh, hoiuste äh, maksustamise direktiivist väljapoole. ja hoiuste intresside maksustamisest. kuid on valdkondi, mida hoiustamise pakett ja kokkulepe Šveitsiga ei hõlma ja nendes küsimustes võiks pidada läbirääkimisi kahepoolselt, nii et läbirääkimised on piiratud valdkonnaga, isegi siis, kui liikmesriigid peavad läbirääkimisi Šveitsiga nendes valdkondades, mis jäävad nende pädevusse, siis jäävad veel mõningad probleemid hoiuste kokkuleppega seoses, sellepärast et hoiuste direktiivis on lünki, mis tuleb kõrvaldada samuti ka meie koostöölepe äh, Šveitsiga vajab ülevaatamist, et äh, süsteem oleks ühtlane igal pool. kahepoolsed kokkulepped ei pruugi kahjustada meie tööd äh, hoiuste valdkonnas, nende reguleerimise ala on teistsugune kui meie hoiuste direktiivi reguleerimise ala ja kokkulepe Šveitsiga siis äh, maksuparadiiside küsimus, mille tõstatas härra Lamberts. võin teile teatada, et üks meie paketi element seoses äh, maksuparadiisidega oleks äh, maksuparadiisi kui sellise määratlus. loodan, et see muudab läbirääkimised riskikapitali direktiivi osas lihtsamaks. ja loomulikult on äärmiselt kahju, et meil veel ei ole maksuparadiisi kui sellise määratust veel paika pandud, aga loodetavasti selles paketis see küsimus leiab ka lahenduse. härra Huntese küsimus, mis puudutab nõndanimetatud Lagardi nimekirja tegemist on liikmesriikide pädevusse kuuluva küsimusega. liikmesriigid saavad infot, ühte või teistsugust infot, siis nemad otsustavad, kuidas seda, selle, mida selle teabega teha, kuidas sellega ümber käia ja kuidas oma liikmesriigi seadusi nagu kord ja kohas, kohus rakendada kui nad seejuures satuvad vastuollu Euroopa Liidu õigusaktidega, siis loomulikult komisjon astub vahele ja kuid kui nad ähm, oma siseriiklikke õigusakte siis on kõik kenasti, kui see ei lähe vastuollu Euroopa Liidu õigusaktidega. härra Stretšik. <coughs> suur tänu, lugupeetud volinik, proua Reding ütles eelmisel laupäeval Berliinis, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei peaks saama sellistes delikaatsetes küsimustes kasutada oma vetoõigust, nagu näiteks maksustamise küsimus ma ei taha, et teie siin peaksite kommenteerima proua Redingi seisukohti, kuid tahaksin küsida, kas te jagate tema arvamust ja mis on ülejäänud Euroopa Komisjoni arvamus kogu selles küsimuses? ja proua Svinberg. Philipp lahkus paraku, aga äh, ma ei tahaks Äh, et keegi arvaks, et tema küsimuse äh, äh, kommenteerimine selja taga oleks minu jaoks tavaks, nii et räägingi nagu täpsemalt, aga Afganistani vägede tööd ei tohi vääristada. aga tahtsin rääkida siis MIFIDist, finantsturuinstrumentide direktiivist, kus räägitakse ka jaeinvestoritest ja me oleme püüdnud mitmesuguseid kaitsemehhanisme sisse viia MIFIDi seadusandlikusse ettepanekusse, et jaeinvesteerijaid kaitsta. jaeinvestorid on kõige naiivsemad, seda mitte solvamas mõttes, meie investoritest üldse ja finantstehingumaksu sisseviimine tugevdatud koostöömenetlust kasutades sellega seoses tahaksin küsida, et kas teie kavatsete teostada järelevalvet selle üle, kuidas seda rakendatakse äh, jaeinvestorite osas äh, ja kas te aitate neid äh, alternatiivsete kauplemissüsteemide juurde suunata? ja maksudest, maksustamise vältimine tähendab seda, et tegelikult kaits-, kaob ära ka kaitse ja ja äh, väga paljud äh, ettevõtted võtavad seda juba arvesse ka äh, finantstehingumaksu liikmesriikide tegevuses. Um, katsun teha lühidalt. ükshäälsuse küsimuse Äh, maksustamise küsimuses on ühehäälsuse küsimus ja see muudab meie otsustusprotsessi nõukogus raskeks. on teemasid, millest on nõukogus räägitud juba pikalt, kuivõrd on kehtestatud ühehäälsuse nõue ja seetõttu me ei saa saavutada kokkulepet nii et äh, ühehäälsusel on oma negatiivne külg. ja kogu meie tööprotsess muutub äh, pikemaks, venib pikemaks, kui me seda sooviksime. kuid äh, nii see on. ja eks sellistes tingimustes ma olen täna siis harjunud töötama. ja mis puudutab homset, siis eks hakatakse rääkima kindlasti äh, aluslepingu tulevikust ja eks äh, ühehäälsuse küsimuse, ühehäälsuse põhimõtte rakendamine erinevate teemavaldkondade puhul on küsimus, mille üle saab läbirääkimisi pidada ja arutleda. ma ei hakkaks midagi siin ette prognoosima ja loomulikult äh, igasuguste otsuste tegemisele peaks eelnema äh, põhjalik äh, plusside ja miinuste analüüs, me ei tahaks siin kiirustades otsustada. ja siis äh, väga keeruline küsimus, mis puudutas finantstehingumaksu ja investori kaitset. kui ma õigesti aru sain, siis püüdsite seletada, et mõned inimesed juba valmistavad ette võimalusi maksudest kõrvalehoidmiseks, finantstehingumaksust kõrvalehoidmiseks ilm osalevates liikmesriikides, Ühendkuningriigi mainisite. Ühendkuningriik peaks olema väga selle poolt, nii et rakendatakse tugevdatud koostöö mõned menetlust osalevate liikmesriikide jaoks, sellepärast et Ühendkuningriik võiks sellest oma kasu saada, ehkki Ühendkuningriik aga ma ei tea ka paraku, kas see nii praktikas ka on. loomulikult see ettepanek, mis praegu valmib ähm, ja muuda põhjalikult äh, olemasolevat lepingut, ma arvan, et see aitab tagada selle, et maksudest kõrvalehoidumise võimalused äh, on tõesti äh, minimaalsed ja kavatseme osalevate liikmesriikidega teha koostööd selleks, et veelgi tugevdada meie ettepaneku mõju ning kanda hoolt selle eest, et maksudest kõrvalehoidumist saaks ära hoida. ja meie jaoks on see õige tee, kui teil on mingisuguseid häid mõtteid selle kohta, kuidas äh, tagada äh, äh, selle maksu tõhusust äh, maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks, siis igasugused nõuanded on äh, teretulnud. väga paljudes liikmesriikides on finantstehingumaksud äh, ja, ja ma leian, et seetõttu on tegemist akadeemilise aruteluga, ei ole tegemist mingi hullumeelse pettusega nendes valdkondades. jah, võin teile mainida siin, et Indias ja Indiat hindas kasutatakse, rakendatakse, finantstehingu maksu, mille reguleerimisala on üsna sarnane meie ettepanekuga äh, ja Indias on see kehtinud juba mõnda aega, kas seitse, kui ma ei eksi, ja aga olen küsinud neilt, kas teil on mingisuguseid probleeme äh, maksudest kõrvale äh, kiilimise, ümber kolimisega ja nii edasi ja nii edasi, ta ütles, et äh, nad ütlesid, et neil ei ole Indias olnud mitte mingisuguseid probleeme finantstehingumaksu äh, rakendamisega seoses. on ka mitmeid teisi kolmandaid riike, kus äh, on kehtestatud finantstehingumaks ja paistab, et see maks toimib tõhusalt, nii et ma arvan, et kõik teie mured seoses äh, ümberkolimisega on liialdatud. jah, aga arutelu tuleb sel teemal ikkagi pidada, aga praegu ma arutelu lõpetan, sellepärast et meie aeg hakkab läbi saama, suur tänu, volinik, et te väga põhjalikult vastasite meile. ootame juba pikisilmi meie edasist koostööd nendes keerulistes ja suuri väljakutseid esitavates küsimustes, aga nagu ka härra Lamberts, olen ma nõus, et paistab, et te olete kindlameelsem ja täis energiat ja valmis meie väljakutsetega vaeva nägema, suur tänu ka äh, meie tõlkidele, järgmine kohtumine leiab aset kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal novembril, ehk siis äh, jätkame homme kell kolm